okay, will... kallid kolleegid, hakkame pihta. päevakorra projekt peaks teil olema ees, ma eeldan, et äh, me võtame selle vastu kui nii, siis läheme kohe edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektoraadi ettekanne ettepaneku kohta kaasata lennundus heitkogustega kauplemise süsteemi. proua Elina Padriam on siin, teie olete selle teema eest vastutav, nii et äh, sõna teil. nagu te näete, saal on puu püsti rahvast täis minul on oma teooriad selle kohta, et mis juhtub äh, selliste poolepäevaste komisjoni kohtumistega neljapäeva hommikul, aga nagu te teate, et äh, minu äh, võim ja minu auru väljalaskmine kunagi ei jõua parlamendi teenustesse, aga selle lollaka rumala süsteemiga peame me siis kuidagi siin nüüd maadlema. nii et sõna on teil. suur tänu ja tõesti, minu meelest äh, on see tõeline privileeg, et esimene päevakorrapunkt neljapäeva hommikul on minule suunatud, ei kuule kahjuks, mis nalja tegi härra esimees. nagu te teate, Euroopa Komisjon võttis vastu ettepaneku äh, muuta Euroopa heitkogustega kauplemise süsteemi, me tegime selle ettepaneku kuueteistkümnendal oktoobril ja see on meiepoolne vastus siis eh, ICAO assamblee eh, dokumendile, see lõpp, lepiti siis tsiviillennundusorganisatsioonis kokku neljandal oktoobril. selles resolutsioonis ICAO-st Äh, on äh, viidatud äh, teaduslikele seisukohtadele heitkoguste vähendamise kohta ja et need on vajalikud ja on leppinud kokku siis selles, et tuleb teha koostööd ka lennundussektoris selles osas, et neid heitkoguseid vahendada oluline on siinkohal märkida seda, et viissada kuni kaheksasada protsenti äh, pea-, tõusevad aastaks kaks tuhat viiskümmend prognooside kohaselt äh, lennundusest äh, pärit heitkoguste hulgad võrreldes aastaga kaks tuhat viis ja sellepärast olemegi siis otsustanud lennunduse kaasata öö, ETS süsteemi. nüüd ähm, tööstuse seisukoht, nagu te teate, IATA võttis äh, iga-aastasel äh, assambleel selle aasta juunikuus vastu resolutsiooni, mis, kus samuti tunnustatakse vajadust turupõhistele meetmetele ja on äh, välja joonistanud ka siis äh, tegevuskava kahe tuhande kahekümnendast aastast käivitavate meetmete kohta. Nende seisukoht on, et tööstuse eesmärkide ja ICAO seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja turupõhiseid meetmeid. siin on üks üsna ambitsioonikas väide, äh, nimelt, et äh, arendatakse välja uued äh, novaatorlikud tehnoloogiad enne aastat kaks tuhat viiskümmend ja et need uued tehnoloogiad hakkavad tohutult panustama heitkoguste vähendamisesse sisse nii et äh, nagu öeldud see on väga ambitsioonikas plaan ja samas äh, tunnustatakse seda et on vaja turupõhiseid meetmeid rakendada praegu on äh, siis pilt selline et euroopa liidu ja euroopa majandusühenduse ja kolmandate riikide lennujaamade vahel on meie süsteem kaet- on meie süsteemiga kaetud ja niimoodi on lähenenud kahe tuhande kaheksanda aasta direktiiv sellele geograafiliselt. sellele on esitatud aga kaebus, Euroopa Kohus otsustas, et meie lähenemine vastab rahvusvahelisele lennuõigusele ja Chicago konventsioonile nüüd äh, sõltumatult praegusest seadusandlusest oleme me alati öelnud, et meie peame äh, mitmepoolset lähenemist meie poliitikate keskseks teljeks ja me oleme siis äh, oodanud äh, ülemaailmset kokkulepet, äh, sellist kokkulepet, mis aitaks ühtlustada meie ETS lähenemist globaalsete protsessidega. mis oli kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ICAO assamblee puhul positiivne, oli see, et võeti väga selge kohustus äh, välja kujundada ülemaailmne mbm ja näha selle käivitumine ette aastaks 2016 selleks et aastast 2020 saaks hakata rääkima rakendamisest äh, negatiivsem oli see et väga vähe kui üldse äh, saavutati midagi regionaalse tegevuse raamistikus ja võeti üle lihtsalt mõned ähm, äh, viited kahe tuhande kümnenda aasta äh, resolutsioonist, mis puudutavad siis ähm, konsultatsiooniprotsenti MBM-ide ähm, äh, ehk siis turupõhiste meetmete osas. De minimis reegel on ette too-, ette nähtud regionaalsete tegevuse osas selleks et ne- ja mille kohaselt siis lennuettevõtted kelle osalus äh, maailmaturul on vähem kui üks protsent äh, on nendest vahemeetmetest vabastatud nagu ma ütlesin me keskendume vägagi äh, ülemaailmsele protsessile me oleme väga palju investeerinud tehnilistes töögrupp tehnilistes töögruppides just nimelt sellele tähelepanu ja me kavatseme seda tööd jätkata. viimase pooleteist aasta jooksul on Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid väga aktiivselt osalenud tehniliste ekspertide rühmade töös selleks, et üritada selgitada välja, millised oleksid võimalused ülemaailmse meetme vastuvõtmiseks ja et millist nägu see meede peaks olema ja see töö jätkub me tahame kaasata kindlasti rohkem huvigruppe, tööstus, akadeemikud ja kodanikuühiskond, tagamaks selle, et aastaks kaks tuhat kuusteist on äh, rakendusotsused võimalikud ja et me saame selle ülemaailmse lähenemisega siis edasi liikuda juba. aga me peame kõik mõistma seda, et äh, lõpliku asja edukuse määrab äh, see, millised on tulemused ikkagi ja praegu ei ole me isegi kokku leppinud äh, selles, millised saavad olema selle tulemuse osad, nii et väga palju on veel ära vaja teha ülemaailmsel tasandil. ja, ja veel siis meie poolt, meie tegime siis nüüd omapoolse ettepaneku, me oleme esitanud ettepaneku mis äh, vähendab oluliselt ETS-i osa rahvusvahelises lennunduses, oodates siis seda ülemaailmset režiimi. kaks tuhat kolmteist aastal eh, on meie tegemist siis üleminekufaasiga, mis võimaldab eh, meil ette valmistada asi tehniliselt ja sellel ajal kes-, sellel aastal keskendume siis ainult eh, liiklusele Euroopa Majandusühenduse lennujaamade vahel nüüd äh, tehnilised äh, aspektid, kui on lahendatud ja kui meil on õnnestunud üle võtta äh, ka operaatorite poolt see seadusandlik dokument, siis on lähenemine piiratud ainult Euroopa Majandusühenduse sisese liiklusega ja kolmandad riigid, nende puhul äh, on kaetud ainult need osad äh, marsruudist, mis äh, jäävad ähm, majandusühenduse lennujaamade vahele. ja seega me vastame nendele kaebustele, mis on esitatud viimase kolme aasta jooksul meie süsteemi kohta seoses territoriaalse välise tegevusega. ka de minimis reegel on üle võetud meie ettepanekusse ja seega on välja jäetud teatud äh, marsruudid sellest ulatusest. meie ettepanekul on ka konkreetsed äh, ajalised tähtajad paika pandud ja sõltub see otseselt siis ICAO-st nüüd on äh, skeem selle kohta, milline see liiklus praegu välja näeb. majandusühenduse äh, lennud on kõik kaetud ja äh, EEA liikmesriikide lennujaamad on samuti kaetud ja kaetud on ka need lennujaamad, mis on Euroopa Liidu ja EEA kõige kaugemal asuvates piirkondades. see on pilt, näitab siin seda, milline on siis see lendude kaetuvus võrreldes eelnevaga, eelnev näitas ja selle ettepaneku kohaselt äh, me tahaksime siis äh, katta näiteks lennud Londoni Heathrow lennujaamast äh, ähm, kuni Chicago lennujaamani, sealt on kaetud ainult kaheksa koma seitse protsenti ehk teisisõnu osa sellest marsruudist, mis on Euroopa Liidu õhuruumis. igasugused lennud üle Atlandi ookeani ja üle avamere jäävad välja siis lennud Ameerikasse, Kanadasse ja nii edasi. nüüd veel üks skeem siin näitlikumaks, näitlikustamaks seda, et pärast seda, kui lennuk lahkub Euroop-, EA eh, õhuruumist, ei ole heitkogused enam kaetud. see on siis nüüd koondpilt erinevate näidete kohta, eh, selle kohta, et mida me siis oleme välja pakkunud, nagu te näete, Island kuivõrd Islandi üle lennatav osa eh, seal eh, te näete, et eh, üle, et enne Islandile jõudmist on avamerd ületav osa üsna suur ehk teisisõnu kaetus katkeb siis äh, kohe pärast Norra õhuruumist lahkumist ja hakkab uuesti pihta kaksteist meremiili enne Islandi rannikut. kaetud on siis Island ja katkeb siis jällegi see sellel hetkel, kui Island, kui kaheteist meremii-, kui on lennuk jõudnud kaksteist meremiili kaugemale Islandist tulemas on äh, seire ja aruandlus ning äh, verifikatsioonimissioon on tulemas kaheaastane tsükkel, mille äh, jooksul siis operaatorid saavad enda süsteemi kohandada uue süsteemiga ja vastavad instantsid siis peavad ka selleks ajaks valmis saama oma vajalikud kalkulatsioonid selleks, et tagada proportsionaalne kaetus kolmandate riikide äh, Äh, marsruutide osas. kaks äh, varianti on ette nähtud, kõigepealt praegune süsteem ja teine variant oleks, variant oleks siis kasutada ära ERA äh, hinnanguid ehk teisisõnu ainult CO2 heitkogused, mis on Euroopa regionaalruumis ähm, õhku paisatud ette on nähtud äh, ka väikesaastajate jaoks erimeetmed, need on siis need, kes äh, aastas vähem kui tonn CO kahte äh, atmosfääri lasevad, nemad on jäänud välja ja vähem kui viiendik protsenti puudutab ainult siis nende osa. kakskümmend viis tuhat operaatorit, kes jäävad välja ja äh, see tähendab seda, et pädevad asutused ei pea enam nii palju äh, vähendavad administr-, nende jaoks väheneb kindlasti halduskoorem lihtsustatud menetlus on ka väikesaastajatele siis vähem kui kakskümmend viis tuhat tonni aastas, nende jaoks on uued meetmed ette nähtud. tulemas on lineaarsed mehaanilised äh, oksjoni ja äh, vabamäärade osa ja nende osa vähendatakse siis vastavalt uuele äh, kaetusele ehk teisisõnu kolmandate riikidega äh, marsruutide puhul äh, arvesse tulevad siis ainult Euroopa õhuruumis, äh, õhuruumi puudutav osa marsruudist. praegu on paigas siis äh, selline seadusandlus, kus ka kolmandate riikidega, kolmandate riikide vahel toimuv liiklus on kaasatud ja sellepärast on väga oluline, et kaasotsustusmenetlus läheks kiiresti, et me jõuaksime üsna kiiresti korralikule lahendusele, me tahame, et see ettepanek võetaks vastu aprilliks kaks tuhat neliteist, mis on siis äh, vastavalt uuele õiguslikule alusele tähtaeg selle aasta ETS süsteemis ja selles mõttes oleks väga kasulik, kui me kõik suudaksime kokku leppida sellises ettepanekus, mis äh, lubaks täpselt selgitada operaatoritele ja meie partneritele kolmandates riikides, et mis on meie eesmärk. ülevõtt ähm, rahvusvahelisesse õigusesse, selleks läheb vähemalt kolm kuud ja ja uue, uus äh, kehtivustähtaeg oleks siis kusagil kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses, mis äh, tähendab seda, et ähm, on piisavalt aega muudatuste sisseviimiseks vastavusrežiimi ja aruandlussüsteemi. ja sellega ma lõpetaksin, suur tänu tähelepanu eest ja vastan hea meelega teie küsimustele. härra Grosch. jaa, aitäh. Äh, aitäh ka komisjoni selgituste eest. loomulikult on sel teemal väga paljutki öelda aga selleks, et piirduda vaid ühe punktiga, tahaksin rõhutada, et oleme sunnitud tõdema, et Euroopa Liidu meetmed rahvusvahelisel tasandil ei ole suure läbilöögijõuga. olen arvamusel, et nüüd kolme aasta jooksul oleme aluspõhimõtteid muutnud ja minu arvates ei muuda see meie tegevust usutavamaks see mõttes võib-olla oleks otstarbekas õppida ka minevikust ja sellest lähtudes tulevikku korraldada, mis saab riikidest, keda meie meetmed üldse ei puuduta, kes, kes tegutsevad Euroopa Liidu ettekujutuste vastu, ma ei tea, kas komisjon suudab sellele küsimusele vastata ja teine äh, on see, et praegune kehtiv süsteem toob endaga ka, kaasa ka teatud kohustused. ma tahaksin teada, kas nendest kohustustest peetakse kinni, kas neist, kas neid täidetakse ja mis tulevikku puudutab, siis ma tahaksin meeleldi raportööri kaudu kuulda, mida arvavad meie kolleegid üleminekuperioodi pikkuse osas ja paindlikkuse osas, kui me räägime üleminekuperioodist kuni aastani kaks tuhat kuusteist. sest et, et me ei rõhutaks seda, et me IKA tasandil saavutame silmapaistvaid tulemusi aastast kaks tuhat kuusteist. kolmandaks tahaksin välja tuua seda, et me praegu ei planeeriks mitte ainult ülemineku äh, perioodi, vaid ka sõnastaksime selgelt, mida võib juht-, mis võib juhtuda pärast aastat kaks tuhat kuusteist, selleks et selleks korrektselt ka valmistuda. ja et me oma edasisi tegevusi ei muudaks sõltuvaks hinnangust, mille anname kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. ma arvan, et me oleme küsinud käsitlenud paljusid eksperte, eh, püüdnud eh, saada hinnanguid, kui me, kui me räägime Euroopa õhuruumist, siis on ju selge, et me saame oma, täiel määral mängida oma õhuruumi autonoomiale. me ei tohi lasta ennast kainestada ega heidutada eh, kriitikalistest märkustest, vaid me peame ühtsena seisma Euroopa õhuruumi eest nii, et meie seisukohad aitaksid kaasa Euroopa Liidu poliitika kestlikule iseloomule. ja resolutsioonis on siin ka juba kirjas, et kui meil meil ei õnnestu sõlmida rahvusvahelist kokkulepet, siis on võimalik sõlmida ju kahepoolseid leppeid ja see äh, annab meile teadlik, teatud määral paindlikkuse äh, võimalusi, kui lepingud sõlmitakse liik-, ühe riigi ja teise riigi vahel, mitte Euroopa Liidu kui terviku ja teise osapoole vahel. ma leian, et on alust loota, et me lihtsalt ei jää ootama käsi, käed rüppes aastat kaks tuhat kuusteist, vaid valmistume perioodiks pärast seda juba täna. Eh, suur tänu, soovin tänada ka komisjoni, soovin tänada ka kolleeg Grossi. see teema puhul sooviksin tänada eelkõige just raportööri, kuid siit ka nüüd minu esimesed kommentaarid. kui Euroopa Liit oli õigusloome vallas võib-olla pisut liiga ambitsioonikas ning pessimistid suhtusid kriitiliselt meie ettevõtmisse, siis Äh, tegelikult äh, sooviksime meie oma mängureegleid kehtestada üleilmselt, pessimistid leiavad, et äh, see meil ei õnnestu, me ei suuda kogu rahvusvahelist lennundust võita enda poole kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, neid nägemusi tuleb arvestada, kuid lähiaastatel me siiski soovime edu saavutada ning kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta oleme me pannud endale mõõtepunktiks, me soovime teada, mida me soovime selleks ajaks saavutada on õige, et juriidilisest seisukohast on meil seni olnud väga kindel baas, kuid riikidel on siiski võimalik kasutada ka vastumeetmeid selleks, et töötada Euroopa Liidu äh, algatuste vastu äh, ning äh, me ei soovi loomulikult saavutada majandussõda. praegu esitatud ettepanek on senistest, toetub senistele ettepanekutele äh, mida me oleme Euroopa tasandil esitanud eh, ning see on suunatud üleilmse lähenemise saavutamise poole. kuidas me leiame praktilisi lahendusi ülemineku aja jaoks, selle kallal tuleb veel eh, töötada, kuid üldiselt eh, tuleb kinnitada, et me liigume õiges suunas. mul on veel kaks küsimust. kõigepealt mil määral on kontrollitud ja uuritud seda, milline mõju on äh, algatustel meie lennundusele otseselt, ma pean siin silmas seda, on ju olemas ka võimalus et sõlmlennujaamad, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, ma pean siin silmas eelkõige Lähis-Ida, et nemad võiksid saada siin suure eelise ning lüüa meilt üle lennuliikluse mahtusid. kas selliseid negatiivseid mõjusid on hinnatud ning teine küsimus ma ei saanud päris hästi aru eh, sellest, et eh, mainisite eh, lendusid üle Euroopa Liidu, kus maandumist Euroopa Liidus ei ole, kas nendele kehtib sama algatus? jah. ning lisaks sooviksin viidata sellele, mida ütles ka Mathieu Grosch kolmandate riikide suhtes välja töötatavate lepingute valik. siin tuleb kindlasti käsitleda, kõikide lennulepingute osas tuleb käsitleda ka keskkonnatemaatikat, heitkogust, küsimusi ning me vajame olukorra analüüsi, aitäh! jaa, vielen Dank! proua Maisner, aitäh! aitäh komisjoni aruande eest, see on tegelikult väga keerukas küsimus ja me pole püüdnud Euroopas edasi liikuda, edasi jõuda, kukkusime selle kavat-, kavadega aga läbi ja nüüd ma ei tea, kuhu me jõuame ICAO läbirääkimiste käigus, ma loodan, et see saab olema siiski globaalne kokkulepe, ma leian, et me suudame aastani kaks tuhat kuusteist jõuda reaalse lahenduseni, ma, see lahendus saab olema kindlasti midagi muud kui see, mida me lootsime, aga igal juhul tuleb vaadata neid võimalusi, mis aitavad paindlikult selle küsimuse lahendamisele eh, läheneda paindlikult. me, meil on oluline äh, et äh, me ei kahjustaks Euroopa lennuliiklust. me ei saa istuda käsi, käed rüppes, me peame tegutsema, meie kui eurooplased peaksime tõepoolest püüdma edasi liikuda, ent viisil, mis ei mõjutaks negatiivselt meie lennuliikluse korraldust me ei ole me peame saavutama lahenduse kus hundid oleksid söönud ja lambad terved me ei tohi ohustada euroopa lennuliiklust aga minu jaoks on oluline et me niisama pealt ei vaataks vaid et me töötaksime euroopas välja oma süsteemi ja jätkame edasist tegevust kahepoolsete läbirääkimistega mitte nende lepingute najal vaid me mida alles kavatsetakse sõlmida vaid need juba peaksime üle vaatama ka neid lepinguid mille oleme juba sõlminud seda enam et näiteks kanadaga sõlmitud äh, leping oli väga hea leping ja võiks olla eeskujuks seega me peame vaatama kuidas valmistuda aastani 2016 euroopat ette nii et see oleks euroopa huvides ja võib-olla peaksime seejuures avaldama icale teatud survet mis sest et oleme mõne raundi kaotanud me pole kaotanud veel tervet lahingut aitäh aitäh härra kramer palun jaa loomulikult on mõttekas et komisjon ja euroopa teeb jõupingutusi jõupingutusi lahenduse leidmiseks jah see on keeruline, see on ka leidnud ka kohtusse kaebamist, juriidiliselt oli tegelikult asi täiesti korrektne, mina leian, et Euroopa kohtus me saime kaotuse osaliseks, sest et kohtulahendis ei sõnastata mitte midagi konkreetset, jutt on jälle, et jaa, jaa, ikka nagu arutame ja arutame ja siis vaatame, mis edasi saab ja seetõttu me pole üldse jõudnud edasi liikuda. kogu küsimus oli halvasti ette valmistatud, meil ei olnud äh, plaani B ma tean, et äh, Saksamaa äh, oli mõne punktiga lihtsalt sellepärast nõus, et ICAO-ga äh, mitte liitu minna ja sellepärast olid nad nõus mission training system'i sisseviimisega. ja mina leian, et väga tore, kui me juba selle süsteemiga nõus oleme, siis viiakse Euroopas sisse lennukikütuse maks seda ei tohi kõike unustada me peame loomulikult arvestama millised on öö, ähm, olukord majanduses äh, kuidas tihe lennuliiklus tõhustab majandust aga me ei tohi unustada ka kõiki neid kahjusid, äh, mis tekib äh, lennuliikluse saastest ja see on tegelikult äh, kaks ise asja, kas lennata Frankfurt Maine äärest otse San Franciscosse või teha kusagil vahemaandus ja me peame arvestama, et kõik peab toimuma ausas konkurentsis ja kui keegi maksab kolmkümmend eurot rohkem või vähem, siis ta siiski seda isegi ei märka, aga niisugused eh, lisatasud aitaksid meil olukorda tasakaalustada. samamoodi iseseisvalt eh, tegutsevad eh, venelased ja keegi ei julge piiksatadagi minu arvates ei ole meie oma poliitikad selgelt välja kujunenud, meil ei ole äh, tegevuskavasid nendeks puhkudeks, kui mingi tegevuskava äh, elluviimine ebaõnnestub, meil pole plaane B ja C. jah ja peale selle niisugune maksustamine toimib teiste transpordiliikide nagu näiteks raudteetranspordi puhul. andke andeks, äh, see, selle tulemuseni me jõudsime ju mitte mitte tänu sellele, et me eirasime turumajandust, vastupidi, ja ka raudteetranspordis toimib turumajandus suurepäraselt, nii nagu seda on rõhutanud ka mitmed Saksa poliitikud juba Saksamaa taasühendamise ajal, seetõttu peaks see toimima, see turumajandus ka lennuliikluses. kahjuks see seda ei ole ja ei jää üle muud kui kahetseda ja tegelikult äh, me peaksime endalt küsima, mis ikkagi täna maksab üks tonn äh, CO kaks heidet. me peame endalt küsima, äh, milliste momentidega me peame selles olukorras arvestama. Len-, me ei tohi ju läheneda asjale ka nii, et me kas ühelt poolt lubame lennuliiklust suurendada, teiselt osadel lennufirmadel poole võrra äh, lennuliiklust vähendame, sellega me saavutame võib-olla ju siis seda, et äh, lennuliiklus seda, siis me ei saavuta ju seda, äh, siis me saavutame seda, et lennuliiklus väheneb, aga me ei saavuta seda, et väheneb emis-, äh, kahjulike aidete ja CO2 emissioon me ei saa endale tegelikult niisugust lähenemist lubada seda enam et praeguseks on olukord kliimaga väga keeruline ja kliima soojeneb kiiremini kui eelnevalt prognoositud seetõttu meil on vaja tingimata plaane b ja c ja siis ma tahaks näha kuidas sellele reageerivad hiinlased ja venelased aitäh Thank you, Chairman, and, um... proua Foster, suur tänu esimees ja suur tänu ka meie aruande esitlejale. Äh, noh, mul ei ole peaaegu et sõnu. ma olen oma elus igasuguseid asju kuulnud. kui asi ei oleks nii tõsine, ma arvaksin, et ma istun siin ja vaatan mingit farssi. ainus asi, mida teie komisjon olete teinud ja ma ei pöördu teile poole isiklikult, vaid äh, teie institutsiooni poole, Te olete välja tulnud mingisuguse naeruväärse ideega, oli aastaid tagasi selge, et see asi ei hakka toimima ja te olete nüüd ise väravapostja liigutanud äh, ma ei tea, kas teil on äh, see seal mingisugune mm, lastehaigus seal või, et äh, teil on dogma selline, me jääme lihtsalt naeruväärseks. Äh, Euroopa Liit, me oleme naeruväärsed, see skeem ilmselt umbes pool kilo oleks võib-olla kokku hoidnud neid häid koguseid sellepärast et me teeme ju teisi asju mis selle kasu kõik äh, äh, ära võtavad jah, te ütlesite, et te räägite ICAO-ga asja läbi, noh, läksitegi ICAO-sse, aga siis teile ei meeldinud see, mida teised räägivad, sellepärast et ülejäänud riigid üle terve maailma on täiesti valmis äh, kaaluma meetmeid, äh, mis on ette nähtud aastaks kaks tuhat kakskümmend, ülemaailmsed äh, meetmed. ja me oleme kokku leppinud selles osas, siin saalis ütlesime selle välja. kui kõik toetavad ülemaailmseid meetmeid, siis me oleme valmis neid kaaluma aga äh, selleks ajaks, kui te tagasi jõudsite sealt ICAO-st, äh, te ei öelnud üldse, et kes seal käisid, me küll teadsime, kes seal käisid. Teile lihtsalt ei meeldinud see, et te hääletusel jäite äh, kaotajaks hääletusel äh, häälte jagunemine oli üheksakümmend seitse versus kolmkümmend seitse ja teie jäite teisele poole. Te äh, ütlesite alguses, et te nõustute sellega, mida ütleb enamus, aga see, mis enamus ütles, teile ei meeldinud. tulite tagasi ja esitasite nüüd selle asja, mis on täiesti uskumatu. Teile ei meeldi vastastikune heakskiit me oleme juba praegu olukorras kus meie euroopa lennuettevõtted ja ütleme selle siin selgelt välja on täna sellises olukorras mis tekitab konkurentsimoonutusi te olete nimelt juba rakendanud euroopa etsi euroopa liidu siseselt ja tegelikult seda see seadusandlus esialgu ette ei näinud ja härra esimees meile öeldi kategooriliselt et see skeem kas kujuneb ülemaailmseks või jääb rakendamata see oli see õiguslik äh, seisukoht mis meile välja öeldi aastaid tagasi ja see puudutab seda väravapostide liigutamist nii et me oleme juba halvas olukorras ja lisaks sellele mitte ükski liikmesriik ei toeta seda mis te teete te võite siin rääkida seda et kõik liikmesriigid toetavad seda ei toeta ma räägin teile mis arvavad liikmesriigid neil on kõrini sellest et jahmerdatakse kogu aeg nende asjadega usaldusväärsus on korstnasse lastud meie üritame suurte riikidena maailma tasandil toota ja müüa tooteid ja meil läheb see väga hästi ilma nende lollakate äh, detailidega millega te lagedale tulete ja teile tegelikult lennundussektor ei lähe absoluutselt korda teie jaoks on palju olulisem see et see teie väike skeem läheks läbi ja tulemuseks on see asi siin Äh, äh, mul tuleb meelde kooliaeg siin, X võrdub äh, Y jagatud setiga korrutatud sajaga, see on mingisugune koolitabel, te tulete suurte inimeste ette, täiskasvanute inimeste ette sellise dokumendiga, kas te teate, et set võrdub aerodroomilt õhku tõusva lennuki lennumarsruudiga? kas te nüüd panete üles sinna mingisuguse kuti kes hakkab ütlema et siin lõpeb euroopa õhuruum eh, ja siit hakkab välisõhuruum mismoodi seda asja ette näete ma olen eh, sõõnatu ja seda ei tule ette väga tihti Te olete siin praegu solvanud meie intelligentsust, solvate ka teiste komisjonide intelligentsust, kui see on nüüd tõesti see kõige parem, millega te kokku äh, suudate siin käkerdada, siis mina ei tea, miks te olete nendel kohtadel, kus te olete, ma olen täiesti frustreerunud, me oleme naeruväärsed rahvusvahelisel tasandil ja me tegelikult oleme suured tegijad seal äh, ma tean et härra grosch on raportöör ja ta teeb kindlasti endast parima et midagi siit välja sünnitada aga ainus mis on võimalik praeguses olukorras on see michael rääkis plaanidest a b ja c meie oleme plaanist b härra esimees rääkinud aastaid me oleme öelnud et peatame selle asja eh, ja et jõudkem ülemaailmse lahenduse juurde jõudkem selle juurde millega võivad kõik nõus olla milles on asi kui nad aasta kaks tuhat kuusteist aastani tahavad seda asja jätkata siis äh, teemegi seda nii ja peatame selle asja siis ja läheme uuesti kaosse tollal ja lepime koos euroopa liidu ja kõik teistega kokku ärge laske ennast lollitada kolleegid see riikide nimekiri millest nad räägivad äh, kelle jaoks see kehtib ei ole sugugi kõik euroopa liidu liikmesriigid erandeid on seal äh, sada mm, must miljon see asi on kõik väga keeruline ja noh, ega selle eesmärgiga on see, et nad ei taha, et me teame liiga palju. see on praegune reaalsus, vot nii palju minu mõtetest. kui äh, te nüüd võiksite mulle öelda, milline liikmesriik tegelikult toetab teie tegutsemist seal, siis mul oleks väga hea meel kuulda, kes need on, neid ei ole tegelikult ja te olete praegu ennast äh, sellesse äh, faasi tekitanud, te muudkui kaevate ja kaevate, kuigi olete juba kõrini augus, kui te oleksite kaevamise umbes viis aastat tagasi lõpetanud ja äh, püssi põõsasse visanud, oleks lahendus olnud palju parem praegu. ma äh, suhtun suure austusega inimestesse, kes tulevad komisjoni ja räägivad meile sellest, mida nad teevad, aga teisse ma olen austuse kaotanud, sest et te tahate läbi suruda asju lihtsalt sellepärast, et, et enda renomee planeet päästa, te ei suuda tunnistada seda, et kogu see asi oli üks suur viga algusest peale. enne kui härra Koch saab sõna, äh, proua Taylor, see X võrdub äh, sulgudes Y äh, jagatud või see noh, mis iganes see valem oli, see valem seal komisjoni dokumendis seal täitsa lõpus sulgudes öeldakse, et see valem selle eesmär- see võetakse lõpptekstist välja ja öö, seda hakkab asendama vastavustabel mis sisaldab protsente mille eurokontroll on välja arvutanud nii et see on hea uudis jackie nii et ma natukene üritan su siin meelt parandada ja tuju tõsta ja elu hel- helgemalt näidata aga nüüd härra koch aitäh kas Euroopa ETS on otstarve omaette või mis eesmärgiga me selle kehtestame? mis kuidas me kavatseme piirata üle Euroopa toimuvate lendude arvu, kas me saame selle üle üldse otsustada ise, kui me ei saa, siis miks me seda üldse teeme, kui me räägime ETS-ist, siis võib-olla oleks selle eesmärk saanud olla vaid CO2 heite vähendamine. see ei olnud mingi ärimudel selleks, et Euroopa Liidu liikmesriikide riigikassasid täita või ma eksin? ICAO tegi ettepaneku viia ülemaailm, viia sisse ülemaailmne turupõhide põhimõtetel baseeruv süsteem aastaks kaks tuhat kakskümmend me, me ei saa läheneda asjale maksku, mis maksab, andke andeks, me ei saa seda kõike teha lennureisijate arvelt, minu lähenemine on teistsugune kui lennufirmade lähenemine. ma leian, et me ei vaja niisuguseid bürokraatlikke üleminekulahendusi, need on bürokraatlikud ja tulutud. ühesõnaga peatagem kell kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, aitäh. kui keegi rohkem sõna ei soovi, Maik, kas sa tahad rääkida ka? no olgu, siis palun. mul on väike küsimus. ma tahaksin teada millised on need arvud, kui suur on lennureiside arv või lennu, lendude arv üle Euroopa ja kui palju väljaspool Euroopat? Way... kolm väikest küsimust ka minu käest. ma, need äh, meie seast, kes selle ETS-iga algusest peale tegutsesid, tunnevad ennast ilmselt praegu natukene süüdi, sellepärast et transpordikomisjon oli ka natukene äh, liiga lihtsalt võttis seda asja me oleks pidanud nõudma keskkonnakomisjoniga jagatud pädevust selles küsimuses kui see asi esialgu äh, lagedale toodi sellepärast et tollal meil oli olukord selline et äh, transpordikomisjon esitas oma arvamuse ja tegelikult see keskkonnakomisjonis eriti kaugele ei jõudnud ja ärgem unustagem, kolleegid, et me võime olla siin väga kriitilised, võime siin kliimamuutuste dire-, eh, direktoraadi osas ka olla väga kriitilised ja mina olen olnud äärmiselt kriitiline selles osas, kuidas see asi kõik on läinud, aga lõppkokkuvõttes lõppe, leppis Euroopa Parlament sellega ja leppis sellega läbi Keskkonnakomisjoni ja liikmesriigid leppisid sellega. ja seda ei tohi unustada. jah alates kaks tuhat viis või mis iganes see aasta oli, on poliitilised prioriteedid muutnud, me ei räägi enam planeedi päästmisest, vaid oma töökohtade päästmisest ja planeedi päästmine Maikli suureks kurvastuseks, Mai-, Mihhaili suureks kurvastuseks on kuhugi sinna alla vajunud, sellepärast et majanduslik olukord on selline, nagu ta on ja kolleegid, me peame olema teine, teineteisega ausad, meie ise hääletasime enamuses selle asja poolt äh, tollal mida aga mina kritiseerin on see mida ütlesid paljud ja ütles ka michael ja sellest me rääkisime juba neli aastat tagasi ja küsisime komisjoni käest mis on teie varuvariant ja mingisugust varuvarianti välja ei toodud ja me teadsime et sellist asja ei ole miks sellepärast et tollane volinik ütles, et see on meie plaan ja selle me kavatseme läbi suruda. aga transpordi osalt, kui me vaatame selle täiesti eraldiseisvalt keskkonna osast, krigises ja kragises see asi üsna kõvasti ja meie joonistasime teile ka ette, et mis hakkab juhtuma ja täpselt nii ka läks. aga veel kord, me ise lasime selle asja käest me oleks pidanud nõudma jagatud pädevust keskkonnakomisjoniga selles küsimuses me lasime selle võimaluse käest ja nüüd kannatame selle all mis nüüd edasi saab ma tunnen äh, äh, komisjoniga natukene ka siin äh, tunnen neile kaasa Jackie ütles, et komisjon on ennast auku kaevanud. jah, mis siis nüüd teha? meil on äh, selline mulje jäänud, et äh, asja peatada ei saa, sest keskkonnakomisjon lihtsalt ei ole sellega nõus. see on nüüd nende seisukoht. ja komisjon peab siis mingisuguse teise variandi välja leidma ja komisjon jah see mida nad on kaalunud ei ole vastuvõetav kõigile ja sellest tõusetub tõsiseid probleeme aga ma tegelikult ei tea kuhu see komisjoni laev praegu liigub ja kui ma olen Michaliga täiesti aus, siis ma ütlen, et see läheb absoluutselt äh, teises suunas äh, kui see, millest teie rääkisite. Äh, see kütusemaks ja kõik, mis te räägite, nad liiguvad hoopis teises suunas. kui aga komisjon jääb selle heitkogustega kauplemise süsteemi juurde, siis see on ainus lahendusviis Airbus kargab siin üles-alla, nii nagu nad kunagi varem pole suutnud õhku karata Eh, minister Prantsusmaalt kargab ka samuti nendega ühes rütmis, eh, nemad on varem ka karanud, aga Jackil on täiesti õigus, kui ta küsib, et millised liikmesriigid seda toetavad. Jackile ma teile ütleksin, et Prantsusmaa kindlasti ei ole sellega rahul. aga eh, kõrvulukustavalt on vait praegu enamus liikmesriigid. kas see ka nii jääb, siis seda näitab aeg nii et teie esimees, mina olen olnud äärmiselt kriitiline äh, selle voliniku osas ja kuidas ta on seda asja lahendanud äh, selle konkreetse seadusandluse puhul, kas ma tunnen teatavat ähm, äh, sümpaatiat selle volinikuga, ma tunnen talle kaasa, sellepärast et ta on nüüd täielikus jamas, me küll võime öelda, et me ju ütlesime, et see nii läheb, aga mis sellest siis ikka äh, Matthew äh, saab kindlasti selle tööga väga hästi hakkama äh, ja saab hakkama ka koostööga keskkonnakomisjoniga ja see arvamuse eelnõu jõuab meieni enne jõule veel ja me hääletame ilmselt jaanuaris enne kui hääletab keskkonnakomisjon aga lihtsalt õigluse mõttes kõik mis te kolleegid ütlesite on õige aga me peame teinekord endale ka meelde tuletama et kes tegelikult selle asja läbi hääletas ja vastu võttis meie meie liikmesriigid ja kas me oleme nüüd täielikus jamas jah kuidas sellest ennast välja tuua see on problemaatiline üks minu vana sõber kes oli manchesteri äh, lennujaama juht ütles äh, juhtkonna liikmetele et ma tean et igaüks teist juhtkonna liikmetest äh, võite mul ühe probleemi välja tuua aga mina otsin seda meest kes lahenduse välja toob ja niimoodi peame lähenema ilmselt asjale ka meie komisjon palun suur tänu härra esimees suur tänu kõikide nende märkuste ja seisukohavõttude eest ma üritan äh, ko- koondada oma vastused kolme valdkonda kõigepealt ma tahaksin rääkida sellest milline on see ettepanek mille me praegu oleme esitanud ja teiseks räägiksin sellest millest rääkisid väga paljud kolmandate riikide seisukohad ja kolmandaks räägiksin natukene võib-olla sellest ülemaailmsest protsessist. kõigepealt ähm, komisjoni kolleegium võttis vastu sellise ettepaneku mis meie meelest on kõige elujõulisem lahendus see vastab meie poliitilistele eesmärkidele mille on seadnud euroopa liit mitte euroopa komisjon euroopa liit on need seadnud ja mis äh, on ka mõjutanud tegelikult meie mainet äh, välismaisel tasandil ja seda positiivselt. kolleegid äh, on praegu varssavis kliima tippkohtumisel koos selleks et tagada mitmepoolne lähenemine nendele küsimustele see on meie jaoks väga oluline ja sellepärast oleme me praeguse ettepaneku ulatust oluliselt vähendanud selleks et vastata Äh, sellele äh, kriitikale, mida on meie partnerriigid äh, meile esitanud territoriaalse välise tegutsemise osas. see ettepanek tagab kõikidele samal marsruudil tegutsevatele operaatoritele samad õigused, me oleme mõjuanalüüsis keskendunud kõikidele marsruutidele ja see mõjuanalüüs näitab seda, et need operaatorid, kes ainult EEA õhuruumis tegutsevad, on natukene halvemas olukorras kui need kellel on äh, väga palju marsruute kolmandatesse riikidesse ja me oleme siis äh, äh, vaadanud seda milline on keskkonnamõju nendel marsruutidel ja meie eesmärgiks on muidugi halduskoorma vähendamine me teame et see ettepanek on rakendatav ja me teame et seda on võimalik teha ka praeguse kalendri jooksul me ei ole mitte kunagi äh, äh, toetanud ainult euroopa liidu äh, süsteemi aga seda on nõudnud partnerid meilt kes on icaos toetanud õhuruumipõhist lähenemist meie ei ole seda kunagi toetanud aga meie peame vastama lepingulistele kohustustele mis näevad ette seda et me peame enamuse lähenemist toetama ja see tähendab seda, et me peame arvestama õhuruumi ka nende kolmandate riikide puhul, kes tahavad meie õhuruumis tegutseda. nüüd kolmandate riikide seisukohad. loomulikult ei tervitanud seda keegi suurte, suure käteplaginaga, seda me ei oodanudki aga ega Euroopa Liidu seisukohti ja seadusandlust ei rakendata vastavalt sellele, mida arvavad sellest kolmandad riigid. Euroopa Liidul on suveräänne õigus seaduseid vastu võtta selliseid, nagu nemad soovivad ja meie partnerid rahvusvahelisel tasandil kui me tahame reeglitepõhist ühiskonda toetada siis peavad kõik kehtima lähtuma äh, kohalikust seadusandlusest see on põhimõtteline äh, alus äh, üleilmastuvas maailmas ja multilateraalsete suhete arendamiseks me oleme valmis arutelusid kolmandate riikidega kindlasti jätkama ulatuse osas erinevate modaalsuste osas erinevate poliitiliste eesmärkide osas aga kas me hakkame nüüd hallutama oma seadusandlust kolmandate riikide tahtele kui see nii on, siis me peame sellest asjast rääkima hoopis kuskil mujal tasemel kui praegu meie äh, tase. nüüd äh, ülemaailmne protsess, me tahame teha kindlasti investeeringuid ja me oleme eelarvest ka leidnud vahendeid selleks, et äh, rohkem äh, osaleda ülemaailmse meetme väljakujundamisel ja seadusandluse kohaselt on ju see nii nagu me ise me oleme öelnud et me tuleme 2016. aastal tagasi komisjoni ja nõukokku omapoolse aruandega selle kohta kuidas on võimalik meie süsteem ühtlustada ülemaailmse süsteemiga välja ei ole kujunemas kahte paralleelset süsteemi vaid me näeme ette seda et kui ülemaailmne Äh, lahendus on leitud siis on see ülemuslik meie jaoks ja meie lahendus peab mahtuma sinna sisse nii et sellist äh, lapiteki siin ei teki kui me nüüd äh, regionaalsel tasandil juba toimiva süsteemi ähm, ära kaotaksime siis oleks see ju hea tahte vastane ja me ei saa jätta kõike laokile kuni aastani kaks tuhat kakskümmend arvestades seda et väga agressiivselt ja väga kiiresti praegu tõusevad heitkoguste määrad üle terve maailma ja nüüd äh, see kaks tuhat kaksteist äh, peatamise režiim operaatorid äh, võtsid endale kohustuse need kes vastutavad üheksakümmend kaheksa protsenti heitkoguste eest sellel konkreetsel aastal see ei ole mingisugune eriliselt suur ja hea saavutus enamus operaatoritest, kes tegutsevad Euroopa Liidus, mõistavad seda, et äh, siin kehtivad äh, kohalikud seadused, sellega ma lõpetaksin. siiski üks küsimus. Äh, esimees mikrofon, palun. varuvariant või siis see plaan B? ei kuule, mida küsib härra Kraamer mikrofonita praegune ettepanek äh, ulatus väheneb kolmekümne kaheksa protsendini äh, praegu on viiskümmend protsenti äh, kaasatud euroopa ets-i kus on kaetud siis kõik lennud see on üsna oluline osa ja Euroopa sisenese liikluse puhul me näeme ka väga suurt äh, liikluse sagenemist ja me ei näe siin vähenemist ja varuvariant äh, plaan B äh, me oleme vaadanud ka teistsugust ETS-i ähm, see ehk upstream ETS see on väga keeruline ja näeks ette seda et terve süsteem tegelikult kirjutatakse ümber ja see viiks tegelikkusse selleni, et rakendumine oleks, lükkuks edasi ja nüüd maksustamine, see ei ole Euroopa Komisjoni äh, pädevuses. ma ei taha, et sellest asjast kujuneks kuulamine, ütleb härra esimees. Äh, äh, proua Maisner kõigepealt liikmesriigid ja rahvapartei toetasid jah enamusega seda ets süsteemi aga mina ja said ju mõlemad esitasime küsimuse et kui palju see meie sõlmlennujaamu ohustab, see ettepanek? me peame muidugi ju aru saama sellest, et, et mida see kõik tähendab, et kas see on meie jaoks äh, kahjulik. Jackie järgmisena ja mida ütlevad liikmesriigid, me teame, mis Prantsusmaa ütles, aga mida ütlevad teised liikmesriigid, proua Tšeile? jah, suur tänu head tahet ei ole ju teil kui teil üldse hea tahe oli siis sellest ei ole enam kübetki järel kahjuks ja teiseks äh, tagajärjed. me võime ju jah äh, öelda, et võib-olla äh, tootev tööstus ütleb, ma ei tea, ühte või teist, aga see ei ole siin mingisugune nali. me oleme suured eksportijad kõrgekvaliteetse lennundussektori toodete osas neli, neljateistkümne miljardi dollari ulatuses kaupu on jäänud müümata ja see on osaliselt äh, seotud Hiina ja teistega ja meil on jätkuvalt tooteid, mida me tahame eksportida. härra esimees, me saame ainult lisaküsimuse esitada praegu. proua Taylor jätkab. seni ei tunnustata absoluutselt seda, mis on teie tegevuse tagajärg, te ei saa absoluutselt aru Äh, härra esimees ütleb, et küsimust ma ei tea, kas äh, selles sõnavõtus leidus, aga siis mõned selgitused. sõlmlennujaamad ja konkurentsivõime, äh, võimalikud marsruutide ümbersuunamised, me oleme sellele keskendunud mõjuanalüüsis küll ja kuivõrd kõik lennud maksustatakse vastavalt euroopa õhuruumile siis siin isegi kui marsruut ümber suunatakse see eriti midagi ei, ei tähenda. kui te tahate lisainfot, siis me võime sellele vastata ka detailsemalt. nüüd üle, üldised tagajärjed tööstusele. jah, loomulikult need on väga olulised kaalutlused ja ärge saage valesti aru, me ei pea seda asja sugugi naljaks. me oleme esitanud täiesti tõsiseltvõetava ettepaneku, see on meie meelest kõige elujõulisem lahendus kui me arvestame erinevate huvigruppide seisukohti ja need huvigruppide seisukohad on tei- teinekord ikkagi äh, väga erinevad tegemist on nüüd kaasotsustusmenetlusprotsessiga ja me kuulame ära kõik teie märkused ja seisukohad ja teie seisukohti mõjutavad kindlasti ka huvigruppide seisukohad see ongi kaasotsustusmenetluse iseloom et me jõuame sellise lahenduseni, mis äh, aitab meil jõuda robustselt ja tasakaalukalt edasi. komisjon, äh, kolm korda oleme nüüd küsinud küsimuse, mida arvavad liikmesriigid? komisjon. meil toimus keskkonnatöögrupis esimene istung selles küsimuses ja kaks liikmesriiki on esitanud oma seisukohad tänaseks ja teised äh, veel kaaluvad oma seisukohti. ja äh, tõsi on see, et äh, liikmesriigid suhtuvad väga ettevaatlikult kolmandate riikide seisukohtadesse ja poliitilisse konteksti ja meie komisjoni poolt äh, anname endast parima selleks, et äh, kolmandate riikidega konsultat-, konsulteerida ja selgitada neile selle ettepaneku loogikat. väga ilus diplomaatiline vastus, see on üks äh, ajaloos parimaid kõrvalepõrkamis, põikamisi vist Äh, aga kahe liikmesriigi seisukoht on teil siis käes jah kakskümmend kaheksa liikmesriiki on meil no nüüd olete siis on liikmesriigid küll ennast tõesti üle pingutanud võibolla vist ma tean et nemad ei taha olla need kes esimesena oma kaela pakule panevad mitte keegi nendest aga nad peavad ennast ikka nüüd kokku võtma see asi kujuneb äh, parlamendis äärmiselt raskeks ja kui meie parlamendis siin higistame ja pingutame et aprilliks asi ühele poole saada ja liikmesriigid lihtsalt istuvad käed rüpes suu mulk kinni siis tegelikult tõesti tekib küsimus et mis mõte sellel on mida meie siin teeme keegi peab äh, ütleb härra esimees neile võibolla äh, jalaga tagumikku andma ja tegutsema hakkama peavad nad suur tänu suur tänu selle sissejuhatuse või ettekande eest. arvamus esitatakse meile seitseteist detsember. muudatusete ettepanek on ilmselt päev pärast seda ja üritame siis hääletada jaanuaris. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt natukene eh, Mihhail selline tavapärasem asi. meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heite seire, aruandlus ja kontroll ning härra Kraamer on siin arvamuse koostaja ja palun, teil on sõna. mikrofon, palun. Oh, jah, suur tänu, Brian me võime jätkata seda arutelu, seal ei olnud varuplaani ning pärast äh, siinset kaotust me oleme võib-olla vähem, äh, oleme vähem ambitsioonikad, kuid me peame jätkama. Äh, siiamaani ei ole merenduses heitkoguste kauplemise süsteemi sisse viidud, siin ei ole veel mitte midagi tehtud, laevandus nagu ka lennundus, siin ei ole energiakasutus maksustatud ning äh, Äh, siin kahe tuhande kahekümnendani äh, suurenevad äh, heitkoguste mahud järjest, kui me midagi ette ei võta. laevade panus on kuni kolmkümmend protsenti kogu maailma CO kahe heitmest, seetõttu me peame midagi tegema see mõjutab mitte ainult kliimat, vaid ka inimeste tervist. uuringud näitavad, et aastas esineb kuni viiskümmend tuhat surmajuhtumit, mis on tingitud laevandusest tulenevast õhusaastest. EMO nagu ka ICAO ei tee midagi selleks, et laevade energiatõhusust parandada. komisjon tunnistab, et senised meetmed ei ole piisavad ning äh, valges raamatus paika pandud eesmärgid. ma kiidan äh, kolleeg Raameri raportit loomulikult äh, siia kõrvale, kuid äh, nelikümmend kuni isegi viiskümmend protsenti on võimalik saavutada heitme vähendamist kuni kahe tuhande viiekümnenda aastani. Mathieu Grossi ambitsioonikas eesmärk on saanud suure toetuse ka Euroopa Liidus, kuid me ei näe seda eesmärki, me ei näe selle rakendamiskomisjon, selle poole liikumiskomisjoni poolt komisjonil, nõukogul, eh, parlamendil ei ole eh, konkreetseid eesmärke eh, ning emissiooni sertifikaatidega kauplemist laevandusele laiendada on kahtlemata hea mõte ning tuginedes senistele kogemustele tuleks kaasata laevandus heitkogustega kauplemise süsteemi, kuid mitte vähendamise süsteemi. siin äh, on kolleegid öelnud, et me juba kümme aastat tagasi arutasime neid teemasid, äh, kuid kakskümmend aastat tagasi me rääkisime ainult heitkoguste registreerimisest ma olen pettunud selles, et komisjon ei ole oma kohustusi täitnud eh, ning eh, komisjon ei eh, toetu ka sellele, mida meie oleme juba otsustanud, nimelt kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, ma siia kuula palun, nimelt kuni viiekümne protsendiline vähendamine kliimamuutust ei õnnestu peatada, kliimamuutus on meie jaoks kulukas, need kulud suurenevad järjest ning me kaotame tulevikus väga palju, kui me midagi ette ei võta. meil on vaja Euroopa laevanduse heitmeid vähendada, meil ei ole vaja tegeleda ainult nende registreerimisega. heitmete vähendamise, vähendamine tähendab ka seda, et me vähendame kütusekulu. küsimus ei ole selles, kui kaua laevateel on, kaupu tuleb viia õigeks ajaks ja õigesse kohta Äh, kuid äh, kas see võtab aega pool tundi kauem või äh, mitte, see ei ole oluline, tähtis on see, et kaup jõuab kohale. kui me kasutades olemasolevat tehnoloogiat on meil võimalik seitsekümmend viis protsenti vähendada heitmeid, me kõik teame seda, seitsekümmend viis protsenti, see tähendaks aga ka kulude vähendamist see on mitte ainult keskkonna huvides, see on ka meie majanduslike huvide seisukohast oluline. kui me vähendame laevade kiirust kümne protsendi võrra, siis võime me vähendada laevade energianõudlust üheksateistkümne protsendi võrra, seejuures vähendades ka heitmeid, vähendades kulutusi heitmete seire tuleks ühendada ka heit-, ka emissioonitasudega see võimaldaks vähendada nii hästi heitmeid kui ka kulutusi, vähendada mõju kliimale, vähendada samas äh, ka turumoonutusi erinevate transpordiliikide vahel. Äh, transpordivaldkonnas meil ei ole tegemist mingisuguse turumajandusega, kui me vaatame seda, mis toimub Euroopa Liidus. kas maksavad kõik kütusemaksu või ei maksa mitte keegi, aga mitte niimoodi, et need, kes on keskkonnasõbralikult meelestatud, nemad peavad maksma ja teised mitte. raudtee on keskkonnasõbralik lennunduse äh, heitmed on oluliselt äh, kulu, äh, oluliselt ohtlikumad ja nemad ei pea maksma. meil on vaja par-, läbivaatamisklauslit, kui IMO võtab omalt poolt samme ette, kuidas tegutseb siis edasi Euroopa Liit, see on äärmiselt vajalik. ka muid emissioone tuleb hõlmata, mitte ainult äh, CO2, me peame rääkima ka NOx-ist, me peame rääkima ka äh, PM2-st ja viiest, me peame rääkima tahkadest osakestest, mustast süsinikust äh, samas äh, tuleb pöörata tähelepanu ka voolumõõduritele, raske kütteõli kvaliteet erineb väga palju, seetõttu on väga oluline kasutada siin objektiivseid mõõtesüsteeme. meil on vaja ka tähtaeg tähtaega korrigeerida, me peame äh, seadma tähtajaks aasta kaks tuhat kuusteist. Äh, me ei saa olulisi heitmeid lihtsalt ignoreerida, laevandus peab andma omapoolse panuse, äh, sellest saab kasu ka laevandussektor ise. raske kütteõli on nafta tootmise kõrval saadus, see on toode, mis reostab keskkonda erilise, eriti tugevalt ning me vaatame seda aastakümneid lihtsalt pealt. me ei või pealt vaadata seda, kuidas ohtlikke jäätmeid lihtsalt paisatakse õhku. siin on vaja heitmeid vähendada. ma loodan teie toetusele ning ma loodan, et meil õnnestub välja saata selge signaal oma komisjoni poolt. aitäh teile! aitäh, proua De Koš, palun kõigepealt äh, pean vabandama varireportööri, ma vabandan tema ees täna veel korduvalt ja sellepärast olen ka neljapäevaste istungite vastu. meie raportöör, meie variraportöör viitab sellele, et komisjoni ettepanek piirdub äh, eesmärkide kirjeldamisega ja ei peaks ette kirjutama kohustuslikke sihte. teiseks viitab ta sellele, et kui praegu püstitatud eesmärkide või maksustamise määrade ja <clears throat> puhul on liiga kõrged need eesmärgid, mis laevaliiklusele kehtestatakse, siis võib tekkida oht, et laevadelt liigub kaupade vedu uuesti meie tänavatele ja maanteedele. seega me ei tohi öö, tekitada erinevat olukorda võrreldes teiste eh, transpordiliikide ja vahenditega. sest et eh, just rannikualadel võiks tekkida võrreldes praeguse soft sea shipping uga olukord, kus eh, heitmed rannikualade vette suureneb veelgi aitäh. Äh, ma tahaksin enne LH Trulle sõna andmast tervitada siin ühte külastajate gruppi, siin on neliteist äh, juhti, äh, tegemist on nii-öelda seeniorjuhtidega, tegelikult nad on noored inimesed. SNCF-i noorsoopoliitika ilmselt on väga tore, aga tere tulemast siis teile, vanemjuhid kahetsusväärne, et täna on see päev, kus me raudteedest midagi ei räägi, tavaliselt iga päev räägime. aga vot täna on selline päev, kus me sellest ei räägi. tere tulemast sellegipoolest, loodetavasti eh, on teil siin tore külaskäik, härra Elhad Rui. Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de rapporteur. Aitäh. Eh, aitäh, härra raportöör ma tahaksin ka omalt poolt viidata sellele, et ajal, mil raportööril siin ei ole, siis püüan lühidalt. ja võib-olla teinekord saame sellest rääkida detailsemalt. me oleme nõus raportööriga, kui ta esitab seisukohta, et tegemist on ettevaatliku esimese sammuga nii öö, äh, <clears throat> tegeldakse ainult äh, saastekoguste registreerimise, aga mitte saastekoguste vähendamise meetmetega, mis peaks tegelikult olema meie eesmärk. me peame arvestama sellega, et tegemist mereliikluse, mereveonduse puhul on tegemist rahvusvahelise tegevusega, ülemaailmse tegevusega ja seetõttu peaks kõigepealt nagu natuke aru pidama, järele mõtlema, enne kui me kavatseme oma vetes kehtestada või oma laevadele kehtestada teatud riik, reeglid. sõltumata heitekoguste määrade, piirmäärade kehtestamist, me peaksime tegelikult suurendama oma laevaliikluse energiatõhusust, mille kaudu me saame vähendada süsinikdioksiidi heitmeid. seega peaks kogu see pakett olema kõikehõlmav ja kõiki momente arvestav me peaksime ootama seda ka kom- komisjonilt ettepanekut mis arvestaks eeskõik eeskätt logistikaga seonduvad momente tegemist on ju dokumendiga mida me toetada tahame ja kavatseme seda ka tõepoolest teha aga seda on vaja nii mõndagi siin veel parandada suur aitäh härra esimees kallid kolleegid äh reeg-, reegel nelikümmend kaheksa, siin meil on natukene rohkem võimu kui selle lennunduse ja ETS-i puhul. järgmisena saab sõna proua Maisner. jah, suur tänu. ma räägin vali-, variraportööri Vilja Savisaare nimel, kes täna ise kohal ei ole. kui ma loen seda, milline on teie seisukoht, soovin öelda üht Äh, kuna äh, raportöör äh, on oma arvamuse koostamisel olnud üsna asjatundlik, siis sooviksin öelda vaid seda, meil on vaja kaasata kõik transpordiliigid, me ei saa rääkida ainult raudteest, meil on vaja kaasata ka laevandust, laevanduse olukord on täpselt samasugune nagu lennunduse elu, olukord. ettevõtteid on väga palju ning heitmete vähendamine on oluline, sellele tuleb tähelepanu pöörata. kui nüüd aga äh, sooviksin öelda kolleegi poolt äh, meeldivaid sõnumeid ma tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest ja ma olen veendunud et meie koostöö sujub hästi selles küsimuses seda ütleb proua savisaar kõigepealt ma tahaksin välja tuua järgmist ja toetan seda et äh, komisjoni seisukoht ei ole see mida me oleksime eeldanud võttes arvesse valget raamatut parlamendi resolutsioon samal teemal mõlemad dokumendid vastu võetud 2011. aastal nõuab co heitkoguste vähendamist ja väävli direktiivi tulemus tegelikult liigub samas suunas heitkoguseid tuleb vähendada. ma arvan et komisjoni poolt välja pakutud kalender see on lükatud liiga kaugesse tulevikus kuivõrd nad näevad ette ainult seiretegevust ja mitte heitkoguste vähendamist ja toetan ka selles osas raportööri ja loodan jõuda mõistliku lahenduseni õigluseni, meil on vaja selgeid reegleid, mis kehtivad kõigi jaoks ja tahaksin veel kord õiglase konkurentsi küsimuse tõstatada. nii nagu väävli direktiivi puhul kuivõrd väävlidirektiivi puhul meil seda ei õnnestunud saavutada siis siin peaksime suutma saavutada alde jaoks on oluline ka laevaomanike ja operaatorite jaoks äh, halduskoormat vähendada kuid samas on meil vaja täpset infot saada ja saada seda õigeaegselt selleks et saavutada oma eesmärgid me peame leidma äh, kõikide osapoolte jaoks rahuldust toova lahenduse nüüd laevade suurus kes peaksid siia määruse alla minema viie tuhandene tonnaaž, nagu välja on pakkunud komisjon, sellest ei piisa, me peame sellest rääkima, me peame vaatama, millised alused meie sadamates ja sadamate vahel kõige rohkem aega veedavad ja heitkogused arvutama vastavalt sellele. Euroopa Liit peaks võtma siin juhi rolli kindlasti selles küsimuses ja ka rahvusvahelisel tasandil hakkama asja vedama selleks, et äh, võrdsed reeglid hakkaksid kehtima igal pool, seda ütleb siis kõike proua Savisaar. suur tänu, proua Foster! ma eeldan härra Van Daleni nimel või ma räägin vist äh, iseenda eest, sest et härra Van Dalenit ei ole. me oleme kõik nõus sellega, et äh, meie eesmärgiks on IMO kokkulepe ja mitte see, mida välja pakub komisjon. kui me selle tee väl-, valime öö, äh, Äh, siis äh, tuleb öelda, et Ühendkuningriik äh, küll on pühendunud keskkonnaküsimustele ja oma prügi koristamisele, aga see pole see tee, mille me valiksime. raportöör on teinud ära suure töö, esitatud on kuuskümmend neli muudatusettepanekut, viiskümmend seitse, nendega me ei ole nõus ja ülejäänute osas jääme neutraalseks oi, see on Michali jaoks üks suur edasiminek võrreldes varasemaga aga natukene tõsisemalt meil on mõned tõelised mured ja see tõusetuvad võib-olla mõjuanalüüsist aga komisjon ka vahest äh, hõikab välja raportööre mille raportöör on nüüd üle võetud väidetavalt viiskümmend tuhat inimest äh, äh, laevareostuse tõttu surevad ausalt öeldes ma olen alati üsna mures kui keegi tuleb komisjoni ette ja hakkab loopima arve kui neil ei ole mitte mingisuguseid argumente nende arvude toetamiseks see on selline kiirreaktsioon äh, oma argumendi toetamiseks minu meelest täiesti vastuvõetamatu kui te ei suuda oma poliitilist argumenti äh, korraliku info alusel esitada siis äh, niimoodi ei saa küll sellest asjast rääkida mina olen liverpoolis sündinud sina brian ka seal kuskil samas me peaksime ammu surnud olema siis selle kohaselt minu meelest ka elame mere lähedal me oleme täiesti naeruväärsed arvud komisjon on seda teinud ka varem aga raportöör suur tänu selle tohutu töö eest mille te olete ära teinud me peame kokku leppima selles et me oleme eriarvamusel ja läheme edasi siis järgmisesse faasi suur tänu härra esimees suur tänu minu meelest on väga tore arvestades seda et kui äh, inimene on pärit äh, loode inglismaalt siis see on iga päev nagu kingitus äh, komisjon palun suur tänu härra esimees suur tänu nende märkuste eest me oleme raportööri raporti ka suure huviga läbi töötanud see pettumuse tunne siin, see skeem, mille me oleme välja pakkunud Euroopa Liidu jaoks. meie meelest on äh, see aluspunktiks äh, kõikehõlmava lahenduse teel. me eeldasime, et äh, ETS-i tuleb ka merendussektor mõned aastad tagasi, nüüd on IMO-s toimunud väga palju olulisi arenguid, kes tõesti ongi kõige olulisem organisatsioon selles vallas ja nemad äh, on äh, MRV äh, osas väga palju ära teinud vastavalt Ühendriikide ettepanekule, mis on ekspertrühmades nüüd siis lisa arutelul. meie tahtsime, et meie omalt poolt panustaksime rahvusvahelistesse aruteludesse positiivselt oma ettepanekuga ja me ei taha kindlasti hakata ennetama ülemaailmset kokkulepet me äh, eeldasime, et IMO, eeldame, et IMO järgneval aastal olulised verstapostid äh, tideni jõuab ja see on täiesti vastavuses meie ettepaneku kalendriga. järgnevad sammud, äh, näiteks laadimissüsteem, selleks on ilmselt vaja uut mõjuhinnangut ja uut algatust komisjonilt. mis nüüd puudutab rakendamise kalendrit siis tehniliselt ei ole meie jaoks võimalik praegu esitada äh, MRV uute meetmetega tulla kiiremini äh, välja, sellel on nii praktilised kui ka tehnilised ähm, piirid. nüüd ulatuse laiendamine ka teiste saastajate kaasamiseks, me oleme põhimõtteliselt nõus, et nende saastajate seire on väga oluline. aga meil ei ole mitte mingisugust mehhanismi ega mitte mingisugust meetodit, mille alusel seda praegu teha. ja me arvame, et CO2 heitkoguste seiret ei tohiks pidurdada selle pärast. aga nagu põhjenduspunktides on sees, me jätame äh, teatava võimaluse siiski teiste saastajate kaasamise sarnasesse lähenemisesse, kui tehnoloogia äh, nii kaugele jõuab. kui meil on äh, seadmed äh, nende kaasamiseks, siis nad ka kaasatakse nüüd, mis puudutab ulatuse alla minevaid laevu, see on poliitiline otsus. IMO-s jah, on räägitud neljasajast gigatonnist ja meie oleme üsna huvitatud sellest arutelust, kuid me ei tohi unustada seda, et see, mis välja pakutakse, on ka administratiivselt proportsionaalne ja lävendi allapoole toomine tähendab äh, seda, et praegusest viiekümne viiest protsendist laevastikust oleks siis kaetud üheksakümmend protsenti ja tulemuseks oleks see, et äh, kaetud oleks ainult kümme protsenti heitkoguseid äh, rohkem kui äh, siis praeguse ettepaneku kohaselt. Mm, sellega ma vist praegu siin piirduksin. suur tänu, Mihhail, kas sa tahaksid omalt poolt reageerida? Äh, ma tänan sõnavõtjate eest ja osaliselt suure toetuse eest, mida ma tegelikult ei oodanudki. Gesine, me oleme täiesti ühel ja samal arvamusel. mind ei huvita mitte ainult raudtee kaheksakümmend protsenti eh, euroopa laevaliiklusest kulgeb mööda reini jõge andke andeks seda ei tohi unustada ja sellepärast ma tahan öelda et ka laevaliiklus on keskkonnasõbralik kui laevad kohandavad ennast jõgedega ja arvestavad olukorraga teistes sektorites ja mitte kellelgi ei ole väga täpset metoodikat eh, heitmete mõõtmiseks aga heited eh, keskkonda leiavad aset ja seepärast leian ma ja seda on oluline teada ka komisjonil et väga paljude heitmete jaoks on öö, eh, mõõtmismeetodid juba välja töötatud kuid seda mitte laevanduses loomulikult Äh, ka IMO on kehtestanud omad heitmepiirid äh, Põhja ja Läänemere jaoks ja sellepärast ma toetan ka sinu seisukohta, sest praktika näitab, see on võimalik. jääb ainult küsimus, miks see peaks olema võimalik ainult Põhja ja Läänemerel? ja seetõttu on mul väga hea meel, et just sinu fraktsioon toetab minu ettepanekut üllatus-üllatus, suurepärane üllatus, et et äh, sa olid nõus äh, mitte nõus olema. ja veel üks moment, äh, mida ma tahaksin rõhuta, jutt on taktikast, taktikavalikult, kui komisjon langeb oma ettepanekutes oluliselt allapoole seda, mida meie oleme juba otsustanud, siis andke andeks, miks te sukeldute kümme meetrit sügavamale, siis kokkuvõttes saab dokument nii vesine, et ta langeb viiekümne meetri sügavusele jah, poliitika on ju loomulikult taktikamäng ja kui tegelikult äh, juba päris põhja vajuda, siis ei maksa imestada, et edasiliikumine osutub kuidagi keeruliseks. palun kehtestage endale kõrgemaid eesmärke, lähtuge sellest, mida me oleme juba otsustanud, mida me parlamendis oleme otsustanud, siis me saame ühiselt edasi minna ja paremat saavutada, aitäh! suur tänu. kolleegid, tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas detsember. hääletame transpordikomisjonis kahekümne esimesel jaanuaril. muudatusete esitamise tähtaeg siis kolmas detsember ja TRAN hääletab kolmekümne esimesel, äh, vabandust, kahekümne esimesel jaanuaril. järgmine päevakorrapunkt äh, on ühtne Euroopa taevas uuesti sõnastatud äh, härra Grosch äh, saab sõna kõigepealt härra Marinescu nimel ja siis härra Sassooli. palun. Äh, aitäh. kolleeg Marinescu ei saa täna meiega siin olla ja valmistas ette lühikese memo, jumal tänatud, et mitte rumeenia keeles, siis oleks olnud veidi keerulisem, ta on esitanud selle prantsuse keeles ja viis aastat äh, ei ole toimunud mitte midagi erilist ja Euroopa ühtne taevas kaks pluss äh, on nüüd liikmesriikides jäänud ummikusse ja ilmselt liikmesriigid sellega seoses ilmselt ei taha midagi ette võtta. Need argumendid, mille on esitanud nõukogu, on kõik administratiivset laadi ja meie raportöör pakub välja teistsuguse lähenemise, nii-öelda ülalt alla lähenemine, mitte alt üles. mis on kõige olulisemad osad selles raportis, on see, et tuleb tagada järelevalveasutuste sõltumatus, on vaja ainult ühte ametkonda mis nüüd puudutab äh, neid faabse funktsionaalsed osad, ta ei ole sellega nõus, õhu, funktsionaalsed õhuruumi osad, mis nüüd puudutab äh, äh, lahtisidumist äh,, kommunikatsiooni ja navigatsioonisüsteemide puhul, siis selles osas raportöör arvab, et ei tohiks siin kõrgemale seada teooriat, vaid leida parem, kõige parem lahendus. Ähm, nüüd ähm, tulemussüsteem, see tuleb välja selgitada väga nii selgelt kui võimalik äh, ja tagada see, et komisjonipoolsed ettepanekud, et nendest, äh, et nende põhjal oleks võimalik äh, liikmesriikide vaheline koostöö ainus lahendus, mis tal välja pakub, on Caesarile üleminek ja lõpetuseks ta ütleb, et äh, oluline on siin äh, ka oluliste osapoolte vastutus äh, selgemalt välja kirjutada operaatorid ja taristuhaldajate osas ka. jah, see oligi nüüd kolleeg Marinescu soov, mis sai edastatud. mina leian, et funktsionaalsete õhuruumide osade lahendus polnud kõige eh, kehvem lahendus. andke andeks, FAPSid lihtsalt kriipsutasid alla liikmesriikide eh, loidu soovi neid rakendada eh, ja see olukord on sama nagu ETS-i puhul kui meil oleksid need funktsionaalsed õhuruumide osad tõepoolest ka ellu viidud, oleksime me saatnud äh, Eh, saavutada väga häid tulemusi, muuhulgas ka ETS-i rakendamise osas. mina lihtsalt ei mõista, miks parlament ja komisjon jälle annavad järele, lasevad kõrvad lonti, kui selles valdkonnas eh, ei ole olemas eh, lihtsalt a priorset valmisolekut üleeuroopaliselt koostööd teha, siis tuleb teha, saavutada see, et seda koostööd tõepoolest tehtaks ja seepärast tahaksin ma rõhutada neid eeliseid, mida tegelikult funktsionaalsete õhuruumide osade ehm, rakendamine annab, erinevalt komisjoni ettepanekust, mis on lihtsalt vesine. aitäh! raportöör covering the EAS. suur tänu, EASA osa eest vastutab härra Sassooli, palun, David Sassooli. Grazie, grazie presidente. Il eh, regolamento su. suur tänu, härra esimees. määrus EASA eh, e osas nagu te teate, on osa ühtse Euroopa taeva algatuse paketist ja puudutab küsimusi, mis on seotud lennuohutusega, aga ka Euroopa lennuohutusameti EASA pädevusega. see tekst on äh, osaliselt väga tehnilist äh, laadi, aga äh, lahendab ka väga olulised küsimused, näiteks nagu selle ameti juht keskkond ja nii edasi. ja selle teksti võib jagada kahte ossa esimene osa, selle eesmärgiks on tagada see, et uued reeglid äh, on äh, arvesse võetud, äh, sealhulgas ka side, navigatsiooni ja seireteenused. ja teine osa puudutab seda, kuidas seda ametit juhitakse ja hallatakse. eesmärgiks on Euroopa ametite kohane institutsiona-, institutsioonide vaheline kokkulepe juulist kaks tuhat kaksteist rakendada mina isiklikult äh, ei pidanud väga oluliseks neid äh, määruse tehnilisi osasid, ähm, sellepärast et äh, olles ära kuulanud erinevad sidusgrupid, sealhulgas ka Euroopa Komisjoni, jäi mulle mulje, et on saavutatud ühehäälne kokkulepe selle teksti osas vastavalt määrusele kakskümmend kuusteist kahe tuhande kaheksandast aastast, see puudutab siis õhuliiklusteenuste ja navigatsiooniteenuste reguleerimist. aga nii ei ole see sugugi selles osas, mis puudutab selle ameti juhtimist. komisjon on esitanud ettepaneku, mis oli mõnes valdkonnas tõsiselt innovaatorlik ja tegi väga konkreetseid ettepanekuid, sealhulgas ka äh, võimude jagamise osa, võimu jagamise osas ja öeldi, et ähm, äh, lennundusamet peaks keskenduma tehnilisele seadusandlusele ja ohutusele. ja komisjon äh, oma määruses ütles, et Eurokontrollil peaks olema operatiivkontroll komisjon seda oli esialgu soovinud, üritanud äh, ameti nime muuta ja üritas omalt poolt tagada selle, et ähm, ametist saaks lennundussektoris rahvusvaheliselt oluline tegur ja nähti ette suur muutus ameti nimesse, nimelt jäetakse siis välja sõna ohutus sealt ma olen nõus äh, selle mõttega, mis komisjonil on uue rolli kohta. tegemist on põhimõttelise sammuga selles suunas, et tõesti äh, ametist saaks äh, järjest tehnilisemas maailmas olulisem kaasarääkija ja aga on väga oluline on see, et ohutust ei saa e-, eirata, tema pädevustes ja sellepärast ta peaks ka nimme sisse jääma ja seega minu muudatusettepanekus ma toon selle ohutuse lennund-, lennundusohutusametisse tagasi. ärgem unustagem seda, et praegu on äh, ametil bilateraalsed suhted väga oluliste sektoritega, väga olulistes riikides üle maailma, Singapur, Kanada, Iisrael ja nad on kaasatud infovahetusse näiteks mustad nimekirjad ja on ka äh, hea tava näited. on oluline, et see töö kõik jätkuks selleks, et tagada lennuohutus ja tuleb tagada ka see, et meie suhted rahvusvahelisel tasandil oleksid head nüüd juhtimine ja haldus. komisjon, nagu ma ütlesin, tahti, tahab rakendada uut institutsioonide vahelist kokkulepet kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulist. selle lep-, et-, ähm, kokkuleppe kohaselt äh, leppisid kolm institutsiooni kokku ühtses lähenemises Euroopa ametite ja agentuuride osas ja kuigi see ei ole õiguslikult siduv kokkulepe, on see siiski iga kaasuse põhiselt rakendatav ja see on väga paljudes valdkondades toonud suuri edusamme, näiteks nagu ametite loomine, eh, valik, kust nad eh, seavad üles oma peakorteri, kuidas neid hakatakse juhtima ja haldama, mille eest nad vastutavad, kuidas nad kasutavad oma ressursse ja milline on järelevalve. lennundusohutusamet on üks Euroopa Komisjoni kõige olulisemaid ameteid ja arvestades seda suurt tähtsust, on oluline ka see, et oleks kaasatud täies mahus Euroopa Parlament. ja sellepärast on väga oluline minu meelest see, et selle ameti direktor peaks pöörduma Euroopa Parlamendi öö, öö, juurde. ja parlament peab olema täielikult kursis ameti programmi ja tegevuskavaga sama oluline on see, et ettevõtte haldusnõukogus vabandust, ametihaldusnõukogus, kus on esindatud väga paljud liikmesriigid, viidaks sisse rotatsioonisüsteem, tagamaks, et kõik oleks mingil hetkel asendatud. aga nii kauaks, kuni on võimalik tagada operatiiv järjepidevus. üks probleem, mis kindlasti tuleb lahendada, on see, et äh, arvestades seda, et Eurokontrollist äh, antakse ametile uusi ülesandeid, oleks vaja ka suurendada personali. aga see on delikaatne küsimus. ameti eelarve tõstmine nimelt looks äh, pretsedendi ja see võiks lumepalli efektina kaasa tuua selle, et teised ametid tahavad ka, et nende eelarvet suurendataks. see probleem on aga lahendatav niimoodi, et me tooksime eelarvesse äh, need vahendid, mille lennuliinid ETM teenuste eest maksid enne äh, Eurokontrollile ja ka aeronautikatsiooniteenuste eest, mis nad maksid. ja minu viimane märkus puudutab rakendusmeetmeid ja delegeeritud õigusakte. ma tuletaksin teile meelde, et need puudutavad ainult tehnilisi aspekte, mida tuleb siis regulaarselt äh, üle vaadata ja viia sinna sisse muudatusi vastavalt tehnoloogia arengule. kui kellelgi on küsimusi või märkuseid või omapoolseid muudatusettepanekuid, siis ma hea meelega vastan nendele. ma kohtun variraportööridega üsna pea ja loodetavasti selle määruse viimane versioon on ka pea kättesaadaval kus räägitakse siis ohutuse osadest ja muudest punktidest. suur tänu. variraportööridest hakkame. mõlema raporti puhul on samad variraportöörid õnneks. Mathieu, kas teie? ei, siis alustame Spiros Danelisest. aitäh. Euroopa üldse õhuruumi elluviimine võtab aega ja raha, selle eest peavad maksma inimesed. aga oluline on ka Euroopa lennundussenkude konkurentsivõime tagamine, kuidas me peaksime inimestele seletama, et meil on endiselt kakskümmend kaheksa erinevat süsteemi õhuliikluses ja kuuskümmend erinevat kontrollikeskust. see ausalt öeldes pole sugugi aktsepteeritav ja ma leian, et parlamendis valitseb äh, ulatuslik konsens, äh, konsensus selles suhtes, äh, mida tegelikult uus pakett endast kujutab ja kui sügavalt mõtestatud see on me mõistame, et tegemist on väga komplitseeritud raamtingimustega ja loomulikult tuleb nendes kokku leppida. komisjon on püüdnud oma ettepanekuga Äh, et, et lahti siduda maapealsed teenused lennuteenund-, lennuteenustest. minu arvates on see ebarealistlik. ma loodan, et raportöör võtab selle oma ettepanekust välja. minu arvates maapealseid teenuseid ei peaks see uus määrus hõlmama me, see eeldaks täiendavaid meetmeid ja keegi ei tea, palju see kokkuvõttes maksma läheb ja kas süsteem hakkab üldse tööle. siis on mul veel öö, eh, eh, oma arvamusi EASA riiklike lennundusasutuste suhtes, mis on käsitletud eh, lõikes üheksa, siis muudatusettepanekud viis, üheksakümmend viis ja üheksakümmend seitse, siis ma arvan, sinna tuleks kaasata Caesar. on komisjoni ja raportööri ettepanekud, mis lähevad aga täiega õiges suunas, me peame ainult püüdma eh, lisada paar jõulisemat meetmet selleks, et eh, õhuruumi ühtlustada kui me räägime ka lennuteenuste pakkujatest, siis ka seal oleks vaja mõndagi veel täpsustada ja oluline on rõhutada ka kogu selle paketi vastuvõtmise inimlikku mõõdet. me räägime Cesari tehnoloogia kohandamisest ja nii edasi, aitäh. aitäh, kolleeg Maisner, palun aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri äh, äh, Marinesko raporti tutvustamise eest, keda küll praegu täna ei ole, asi on ju sellest ühtsest Euroopast õhuruumist palju räägitud ja me oleme üsna kannatamatud, kuivõrd midagi ei ole juhtunud, kuivõrd rakenduskuupäev on juba möödas ja kuivõrd funktsionaalsete õhuruumide osade suhtes pole midagi ümber sõnastatud ega muudetud. seetõttu ma tahaksin tänada komisjoni, et ta oma ettepaneku esitas ja ma leian, et kuupäev, mis lõppes möödunud aasta detsembris, kõik valmistusid vapse ellu viima, aga seda ei tehtud. ja nüüd tuleks edasi liikuda, meil on vaja Euroopa õhuruumi ühtse õhuruumi toimimist parandada ja nii nagu ütles kolleeg Sassooli, sest säärane kohutav hulk erinevaid süsteeme ei ole aktsepteeritav me peame vaatama, millist rolli saab mängida EASA, Eurokontroll ja me saame teha, katsetada öö, paralleelselt FAPSide edasitoimimisega leida meetmeid, mis tõepoolest on praktikas juba näidanud oma head toimimissuutlikkust, nagu näiteks Prantsusmaa ja Itaalia vahel. see oleks lahendus, mis aitaks meil edasi liikuda. ja siis, mida on ka juba kolleeg Marinescu siia kirjutanud, et eh, Vilniuses toimunud transpordiministrite konverentsil olla välja töötatud lausa uus lähenemine, mis asendaks vapsid, ma ei tea, kas niisugune radikaalne lähendamine on õigustatud, meile on oluline ju saavutada oma eesmärk ja võimalikult kiiresti ja seetõttu ma ei ole kindel, kas nii resoluutsed meetmed midagi tõepoolest ka annavad ma ei tea, kas me peaksime rakendama üles-alla või alt-üles lähenemisviisi funktsionaalsete õhuruumide osa puhul, kuid minu arvates on oluline, et äh, me saaksime edasi liikuda, tõhusalt edasi liikuda, äh, siin on juba väidetud, et piisavalt ju sellest, kui ainult äh, suurtel riikidel on oma navigatsiooni ja ohutussüsteemid, aga ma ei usu, et sellest piisaks. jah samas äh, me peame arvestama, et vaatamata sellele, et pädevus kuulub liikmesriikidele, aga me peaksime äh, ühendama oma jõud, et olla tugevad just ühendatuna ja äh, seeläbi moderniseerima süsteemi ja kohandama selle kaasaegsetele tingimustele. ma arvan, et see on võimalik mõlema raporti, Marinescu ja Sassooli raporti najal, aitäh. Zunächst mal möchte ich unsere Schattenberichterstatterin aitäh, ma sooviksin kõigepealt vabandada variraportööri proua Lichtenbergeri ees. Saksamaal on praegu käimas arutelu välismaa sõidukitele maanteemaksu kehtestamise üle siin on probleemiks just see, kas Euroopa Liidus on piirid või mitte. võib-olla on meil võimalik äh, päevakorda võtta veel see äh, küsimus. Äh, Mathieu Grosch, teda ma soovin täielikult toetada, tegemist on olukorraga, kus kõik võidavad. kui funktsionaalsed õhuruumi osad kehtestatakse, säästame kulusid, vähendame heitmeid ja suurendame ohutust. kui Euroopa niisugust kõikidele kasulikku äh, olukorda ei äh, suuda saavutada, siis ei ole meie tööl üldse mitte mingisugust mõtet. me näeme, äh, et meil on vaja no, tõepoolest see kõigile kasulik olukord saavutada, ükskõik kui raske see ka ei ole. möödunud aastatel on ka riigid väl, alla kirjutanud dokumentidele, kus nad väljendavad oma nõusolekut. nüüd on küsimus selles, et see tuleb ellu viia. küsimus on selles, kas Euroopa Liit on õigusriik või ei ole. kas leping, millele on alla kirjutatud, kehtib või mitte. kui me seda lepingut jõustada ei suuda, siis ei meil on ala lõpmata dokumente, millega me ühel häälel nõus oleme, mida me heaks kiidame, meil on allkirjad olemas, rahu sellega, kuid me näeme siin väga suurt ohtu Euroopa projekti õnnestumisele. kui meil on koordinaator, äh, siis tuleb teda toetada äh, ning äh, loomulikult meil on väga palju eriarvamusi transpordipoliitikas, kuid mis puudutab funktsionaalseid õhuruumi osasid, siis see on kõige sobivam vahend selleks, et saavutada parimat tulemust. ma ei näe paremat võimalust. Gesine tegi ettepaneku, ma toetan teda väga ning raport on samuti suunatud edu saavutamisele. siin ei ole üldse mitte midagi, mille üle arutada, meil on ka juriidiline toetus ning Euroopa Parlament kui Euroopa Parlament nüüd ütleb, et funktsionaalsed õhuruumi osad on surnud, siis kaotab kogu meie tegevuse äh, mõtte, me võime esitada õigusloome ettepanekuid, kuid küsimus on selles, kas me äh, vaatame asja sisuliselt, kas meil on äh, tegemist õigusriigiga, see on siin praegu küsimuse all. kui me ei suuda jõustada seda, millele kõik on alla kirjutanud, siis me võime oma kohvrid kokku pakkida. me peame Äh, tagama aeronavigatsioonisüsteemi toimimise, kuid äh, me peame pöörama tähelepanu ka äh, heitmete süsteemile, me peame vaatama sellele, et seda kõike on võimalik üle võtta ka maanteetranspordis, raudteel ja nii edasi. ma ei saa lihtsalt aru, meil on praegu kriis, meil on rahanduskriis Euroopas äh, ja funktsionaalsete õhuruumi osadega oleks võimalik raha kokku hoida ja liikmesriigid nüüd ütlevad, et ei, meie rahvusriigi egoism on kõige tähtsam asja seest rahast nüüd selline praegune olukord ning meie peame olema lihtsalt kangekaelsed ja jõustama funktsionaalsed õhuruumi osad äh, Franz Josef Straussi võiks äh, näiteks tuua ta on väga paljudest lepingutest loobunud, taganenud, millele ta küll alla kirjutas, kuid me ei soovi, soovi niisugust olukorda lubada. proua Foster, suur tänu, härra esimees ja Mihhail ja mina, see, täna oleme üsna ühel arvamusel. minu oma, minu algatusraport käivitas selle asja Georgi Arsenbovski sai vist äh, kinga, sellepärast et ta kadus ära kuidagi ja ta tegelikult oli nende funktsionaalsete õhuruumi äh, osade osas äh, üsna hea partner meie jaoks, mis Georgist on saanud. Ühendkuningriigi äh, osas meie oleme Caesari ja Ühtse taeva üks peamiseid toetajaid ja toetame seda sellepärast, et juba kaua on selle eelistest räägitud olgu see siis keskkonna osas või konkurentsi osas, äh, restruktureerimine ilmselgelt peab meie ülekoormatud õhuruumis aset leidma. nüüd äh, härra Marinescu raport ja komisjoni ettepanek. jah, üsna palju sellest on täiesti korralik, aga on mõningaid äh, muresid meil ka ja me teame, et me peame NSA osades kindlasti esitama omapoolseid ettepanekuid komisjon on sellega te, sellest teadlik, mida me arvame selle tulemuslikkuse skeemi osas, aga äh, funktsionaalsete õhuruumi osade osas äh, ma ei ole väga nõus härra Marinescuga, see on keeruline teema, ma tean. aga ta tahab hakata muutma asjade nimesid ja minu meelest sellest ei ole mitte mingisugust kasu ja tema seisukoht äh, nende faabide osas. Ühendkuningriik on juurutanud alt üles lähenemise, me ei ütle, et nii peab tegelema. Äh, mõnedes liikmesriikides on see pigem ülalt alla ja mina küll ei ütle, kuidas see peaks välja nägema igas liikmesriigis, aga kindel on see, et liikmesriigid peavad tegema palju suuremaid jõupingutusi ja nad ei ole asjale piisavalt keskendunud. nagu öeldud, kõik peaksid sellest võitma. nii et me vaatame muudatusettepanekud üle ja täna äh, härra Marineskule suur tänu. härra Sassooli on täna kohal, suur tänu. jällegi väga oluline raport ja on otseselt seotud sellega ja ma arvan, et seda tuleb äh, Äh, muuta, sellepärast et need asjad on omavahel seotud. mis puudutab äh, ameti nime, see on ohutusamet. loomulikult on teil teisi kohustusi ka, aga kui me nüüd hakkame seda nime muutma ja sellega siin vigurdama, siis see on ka mõttetu. ja veel üks küsimus, juhatus. ja nagu ma aru saan, see juhatus, äh, seal on üsna palju inimesi, umbes kolmkümmend, aga kui me kärbime neid viie liikme peale et komisjon ja neliteist saavad seal veel kohta, siis see on minu meelest kahetsusväärne. ja minu, minu peamine eesmärk on see, et keegi Ühendkuningriigist oleks alati nendes ametites kohal. me ei räägi mingisugusest konkreetsest numbrist, kuid see peab peegeldama seda, milline on tegelik olukord turul, see peab olema piisavalt suur, tagamaks äh, eksperti teadmised ja viiest inimestest ei piisa selliste otsuste langetamiseks, mis hakkavad mõjutama tohutut osa õhuruumist ja nii edasi. seda tahtsin öelda. nii et suur tänu, härra Sassooli, ka teile ja äh, ka mõned muudatusettepanekud ja lõpetuseks ma tahaksin rääkida kokkuvõtvalt mõlemalt raport, mõlemast raportist ja räägiksin delegeeritud õigusaktidest. see on see üks äh, vana asi, mis ikka ja jälle esile kergib. väga palju on näiteid selle kohta, kus äh, delegeeritud õigusaktid on võib-olla täiesti kohased, aga meie seisukoht on, on see, et väga palju näiteid on ka selle kohta, kus see sugugi ei oleks kohane. ja sellepärast äh, ongi meil rakendusaktid, mis tähendab seda, et äh, ei ole õige see, et komisjon esitab, mis iganes nad tahavad äh,, tagama, tagada tuleb see, et liikmesriigid on kaasatud selles väga keerulises vallas ja meie ka võib-olla. nii et sellega ma lõpetan, tahan tänada meie raportööre ja kavatseme ise esitada ka mõned muudatusettepanekud ja loodetavasti sellega arvestatakse ja liigume edasi kiiremini, kui seni on läinud. suur tänu! suur tänu, härra, härra El Hadrui. Eh, aitäh. tahaksin lühidalt teha mõned täiendused, seda, mida juba kolleegid on öelnud. meil on siinkohal tegemist ju tegemist probleemiga, mis puudutab kõiki liikmesriike, meil on vaja <clears throat> ju tervet ühtset Euroopa õhuruumi, meil on terve rida dokumendi vastu võetud, aga selles osas, rakenduse osas on tehtud siiski vähe ja see, ja see läheb aeglaselt, aeglasemalt kui vaja. see on loomulikult usalduse küsimus. kui me lepime kokku funktsionaalsete õhuruumide osade suhtes ja mitte midagi ei juhtu, siis on midagi viltu kui me vaatame komisjoni ettepanekut, siis ma leian, et siin ei ole eh, tõepoolest ette nähtud meetmeid eh, viivitajate vastu. Eh, ühelt poolt puudutab see näiteks õhu, lennujuhti, juhtijaid kui me soovime välja, kui me soovime rakendada tõhusaid lennutrasse, siis loomulikult tekivad teatud, äh, tekib teatud lennuliinid, lennutrasside ülekuhjumine ja meil on vaja loomulikult äh, sellele lahendus leida, siis me tegimegi äh, töötasimegi sellise lahenduse välja FAPSi näol ja nüüd ma tahaksin tõesti komisjoni paluda, et te öö, e, öö, e, viiksite asjaomased ettevõtted nii kaugele, et nad teeksid omavahel koostööd ja et see koostöö oleks usaldusväärne. kui me räägime neist, kes lennunduses töötavad, siis tuleb tõdeda, et seal keegi tegelikult ei tea, kuidas asjad edasi hakkavad minema. Nad ei tea, mis on niisuguste uute reeglite tagajärg nende jaoks. ma eeldaksin komisjoni proaktiivset lähenemist ja ettepanekuid, mis näitaksid, kuidas me saaksime edasi minna ja kuidas äh, milline on konkreetsete lennunduse valdkonna töötajate tulevik? ja mis puudutab ettepanekuid, siis seal on nii häid kui ka mitte nii häid ettepanekuid. mul on tegelikult tõsine probleem selle kohustusliku lahtisidumisega, kui me räägime otseselt õhus lendamisest ja maapealsete teenuste osutamisest ma leian, et äh, jah, on küll olemas kontrollisüsteemid, mis on rohkem või vähemal määral integreeritud, kuid ma leian, et olemasolevate süsteemide äh, lõhkumine, muuhulgas lahtisidumine, võib tuua endaga kaasa täiendavaid probleeme. suur aitäh! ja veel mina omalt poolt ka mõned märkused lühidalt. ma olen härra Elha Troiga nõus tegelikult, eriti see, mida ta ütles viimasena. nimelt meil on tõesti probleem seoses sellega, mida nimetatakse täna moodsa sõnaga lahtisidumine Euroopa Liidus, nimelt toetusteenused. meie SNCF-i äh, külalised teavad, et meil on lahtisidumine toimunud raudteedel, nüüd hakkame lahti siduma ka siis lennunduses siin minu meelest tõesti on probleeme, ma tegelikult ei tea, kus jookseb see piir äh, selle vahel, mis on ohutuse puhul kriitilise tähtsusega näiteks instrumentaalsed maandamissüsteemid, äh, nimelt et lennuk äh, siis näiteks eriti halvas ilmas, kuidas neid süst-, maandamissüsteeme, maandumissüsteeme kasutatakse minu meelest selles osas on väga palju problemaatilist. teine punkt, äh, sellest rääkisid härra Danelis ja härra Elha Trui personal. härra Elha Trui on äh, vana diplomaat ja väga ilusti äh, diplomaatiliselt rääkis sellest, mida arvab personal, mina ei kasutaks sõna mure, vaid kasutaksin vaenulikkus sõna. Nad on vaenulikud selle ettepaneku osas, mille komisjon on teinud me peame selle teemaga tegelema, see on tõeliselt pakiline küsimus, sellepärast et kui personal on vaenulik, siis me teame, mis tuleb järgmisena. nimelt äh, nad äh, lähevad streigile. Nad tunnevad, et nad on äh, selleks sunnitud, esimesena ilmselt Prantsusmaal läheb see nii nagu ikka ja tulemuseks on see, et lennujaamad on kinni ja äh, viha ainult kasvab erinevate osapoolte vahel ja komisjoni vahel, nii et minu meelest on meil vaja siin pakiliselt tegutseda. ja tuleb kõikide sidusgruppidega, kõikidega äh, võtta ühendust, aga loomulikult tööjõuga. nüüd härra Sassooli raport EASA osas ja nime muutmine no ma ei tea, kas äh, seda on vaja muuta. ohutus, võimalik muuta, ohutus on väga oluline ja sertifitseerimine ka. ja minu meelest ei pea küll hakkama nime muutma, võib-olla. aga mis mulle probleemi tekitab, on see juhatus või mis, või nõukogu või mis iganes ta nimi on. esiteks luuakse siin uus tasand ja teiseks tähendab seda, et äh, siin hakatakse jälle pirukat jagama selle juhatuse puhul. kui meil on viieliikmeline äh, juhatus, kas siis äh, sakslased, prantslased ja inglased teie meelest tõesti loobuvad kellegipärast oma kohast seal juhatuses, ma küll ei arva. taevane arm, prantslased ja sakslased ei saanud isegi funktsionaalsete õhuruumi osade plokis koostööd teha ja juhatuse puhul nad ka kokkuleppele ei jõua praegu on neid seal vist kolmkümmend kaks, see on võib-olla tõesti väga suur, aga vähemalt kõigil on koht laua ümber ja vähemalt kõigil lasub ka vastutus nende otsuste eest, mis nad teevad. nii et nad ei saa enam öelda, et ei, ei, ei, meie ei teinud midagi, vaid vastikud sakslased või vastikud prantslased või vastikud inglased otsustasid nii ja ma tõesti saan aru sellest, mis te ütlete, et kolmkümmend kaks, et neid on liiga palju ja et seda juhatust tuleks kokku tõmmata, ma saan sellest aru, aga ma arvan, et selle tagajärjed võiksid äh, tuua kaasa selle, et otsuse langetusprotsess lüüakse lahku ja vastutust ka keegi nagu ei võta ja äh, nende otsuste eest, mis on langetatud. nii et äh, ma selle mõtte tahtsin ka siia lisada veel juurde. härra Baldwin komisjonist suur tänu, ma vabandan, et ma jäin natuke, et mu hääl siin natukene võbeleb, ta nimelt on kadumas äh, aga ma toetan seda et teie komisjon toetab nii laialt äh, seda ühtse taeva projekti seda ei toeta mitte ainult euroopa komisjon vaid ka tööstus see et te olete nii palju sellele tähelepanu pööranud seda hinnatakse väga kõrgelt igal pool me oleme mõlema raportööri konstruktiivsete muudatusettepanekutega nõus ja seega saan teha väga lühidalt aga teie jaoks ilmselt härra esimees ikka mitte liiga lühidalt aga alustan siis äh, Sassooli äh, raportist äh, kõigepealt suur tänu kogu tehtud töö eest väga palju väga huvitavaid ettepanekuid meie meelest see et personal kes personali lahkulöömine, siin eristamine on minu meelest väga hea mõte ja siis see mõte, et amet peaks saama ka grante äh, selleks, et paindlikum oleks nende tulusüsteem praegustel rasketel aegadel on ka hea mõte. kõik need ettepanekud, mis on tehtud ühtse lähenemise osas vastavad tõele me üritame seda teha ja teinekord äh, üritame me jah kõigile peale suruda ühtset lähenemist aga tuletaksin teile meelde et parlament komisjon ja nõukogu leppisid selles omavahel kokku nii et me oleme kõik ähm, äh, vastutavad selle eest et äh, kõigil on justkui nagu üks ähm, boileri kana aga ma olen nõus sellega mida ütles proua foster delegeeritud õigusaktide osas äh, ja meil on ka esitatud muudatusettepanek selles osas, me peame jääma kahjuks enda juurde ja jätma selle põhjenduspunkti, mis on standardne. delegeeritud õigusaktide süsteem on kahesaja üheksakümnendas Euroopa Liidu loovas lepingus äh, sees ja ühtse vast-, äh, mõistmise, vastastikuse mõistmise memorandumis samuti Te rääkisite sellest, et milline on ekspertide roll, meie jaoks on see väga oluline, me sõltume otseselt ekspertidest äh, ja nendega konsulteerimine on samuti osa meie standardlähenemisest ja me võtame nende seisukohti vägagi arvesse. ja minu meelest see praktiliselt mingisugust erinevust, erinevust äh, ei tekita. nüüd need juhatused, siin vist on tekkinud teatav äh, Äh, segadus, me tahame haldusnõukogu jätta selliseks, nagu nad on, nad on EASA kõige olulisem kogu, kolmkümmend kaks liiget. nüüd see juhatuse sissetoomine, see on kõikide ametite puhul ühtne, on üritada aidata ameti tõhususele kaasa, nemad valmistavad haldusnõukogu jaoks ette väga paljud detailid, näiteks ressursside kasutamine, osa ja esitavad need siis nõukogule kaalumiseks kui liikmesriigid näevad kui glamuurne kogu see asi on siis äh, võib-olla äh, see ilutulestik ei olegi nii võimas kui te arvate et tuleb selle peale kriitikana äh, jah rotatsiooni põhimõtte kohaselt nii on et kõik ei istu seal juhatuses igal aastal nüüd nimi ja sellest on palju räägitud ja huvitavad märkused ka me oleme täiesti nõus, et äh, selle ameti peamine eesmärk on ohutuse tagamine, artiklis kaks üks on see ka selgelt välja öeldud ja me jääme selle juurde. aga seesama artikkel, äh, mis viitab äh, teistele tegevustele, on hakanud jõudu koguma, keskkonnakaalutlused, ATM ja nii edasi, nii et me põhimõtteliselt ähm, kirjeldame seda kõike, mida nad teevad, me ei taha et nad kujuneksid regulatiivsemaks, kui nad on. Nad juba on selline laiem amet. härra Sassoolil oli täiesti õigus, kui ta rääkis ähm, FAA-st ja sellest, kui olulised nad on rahvusvahelisel tasandil ja äh, nad teevad ik- ja äh, nad teevad ikkagi oma äh, ohutusalast tööd väga hästi sellegipoolest, et nende nimetuses ohutust ei ole sees, nii et minu meelest, miks meil ei võiks olla samamoodi me tahaksime jääda selle ettepaneku juurde, mis on esitatud, ehm, ehk siis Euroopa Lennundusamet, see on meie meelest täiesti mõistlik ja see peegeldab ka seda, et ametil on väga palju lisarolle, aga veel korda, kõik ehm, väga head ettepanekud ja need on ainsad punktid, kus meil on härra Sassooliga eriseisukohad. nüüd härra Marinescu raport, me oleme jällegi üsnagi ehm, paljus osas nõus sellega, mis on härra Marinescu välja pakkunud, see on väga realistlik lähenemine Äh, on äh, hea tasakaal nende valdkondade vahel, kus äh, me oleme olnud üliambitsioonikad Marinescu seisukohtades ja on teised, kus me olime mitte piisavalt ambitsioonikad ja viis-kuus valdkonda ma tooksin välja. definitsioonid, muudatusettepanekud neliteist, viisteist, kuusteist ja kaheksateist need välja pakutud definitsioonid, mille meie oleme välja pakkunud, äh, vastavad tegelikult sellele, mis on kirjas ICAO-s. vabandust, äh, ütleb komisjoni esindajad, hakkan otsast peale. Need muudatusettepanekud vastavad ICAO selgitustele, aga miks meie teisiti oleme lähenenud? kui me need kahe tuhande neljandal aastal need definitsioonid vastu võtsime, siis me need natukene muutsime. Need sada definitsiooni on nüüd kasutatud kümnendi jooksul äh, tosinas rakendusmeetmes jah võib-olla juriidiliselt oleks õige hakata neid äh, definitsioone muutma aga see tooks kaasa äh, enne ette arvestama- ette ennustamatud äh, juriidilised tagajärjed ja ma jääksin nende juurde eriti mis puudutab neliteist viisteist kuusteist ja kaheksateistkümnendat muudatusettepanekut muudatusettepanek kakskümmend seitse, lennundusasutuse roll äh, siseriiklike äh, ametite akrediteerimisel, see on uus funktsioon, põhimõtteliselt me selle vastu ei ole. aga kas siis ei peaks esitama ka EASA põhimäärusesse kaks kuus üks muudatust ja kas ei peaks viitama ka delegeeritud õigusaktidele, millega pannakse paika see, et kuidas akrediteerimine välja näeb. kuuskümmend viis muudatusettepanek, siin räägitakse EASA rollist äh, järelevalveametina ja me saame aru, mis selle taga on, nimelt tahetakse keskenduda nende rolli piiriülesele tegevusele, jah, põhimõtteliselt me ei ole vastu, aga sõnastus siin ähm, kaob ära see vastastikune tunnustamine, sertifikaatide vastastikune tunnustamine ja nende sertifikaatide kontroll, see on väga oluline. ja me tahaksime, et see mõte oleks tagasi tekstis ja me tahaksime seda, et me ka kaaluksime ka seda, et kas EASA roll peaks olema peegeldunud ka põhimäärusesse. seitsekümmend kuus, sellest rääkisid üsna paljud kolleegid, nimelt ähm, toetusteenuste pakkujad, te rääkisite lahtisidumisest, meie enam ei räägi. ma olen teiega nõus, see tekitab tõsiseid probleeme ja see ka väga hästi ei kirjelda seda, mida me oleme välja pakkunud. aga seitsmekümne kuuenda ettepanekud on natukene murettekitavad, sellepärast et ähm, meie ambitsiooni hakatakse siin oluliselt äh, kärpima, me tahtsime juriidiliselt äh, põhi- ja abiteenused omavahel eraldada, tugiteenused Äh, sellepärast et kui me hakkame minema seda ühtset teed, siis on väga raske see pea äh, pa-, väga raske see teenusepakkujatele, meie arvame, et see on põhimõtteliselt oluline küsimus, meie meelest on see põhimõttelise tähtsusega ühtse taeva projekti õnnestumiseks ja me teame ju, et teie komisjon on sellest ka huvitatud, et asi õnnestuks ja ma ei taha oma iseenda argumente küll siin nüüd õõnestada, aga kui te tõesti tahate seitsmekümne kuuenda sisse jätta, siis ma teeksin ühe muudatuse sõnastusse ja laiendaksin seda natukene ja kaasaksin ka selle sätte, kus see konkureerimisaspekt äh, võiks olla rohkem sees ja ütleksime, et et eesmärgiks on valida äh, finantsmõttes kõige kasulikum äh, teenusepakkuja nii et see võiks olla see, millele te võiksite mõelda. muudatusettepanek üheksakümmend viis, Cäsari ähm, kava rakendamine, me toetame seda ja me oleme võtnud äh, rakendusreegli vastu selles osas, mis ütleb täpselt sedasama, aga samas on oluline, et kogu Cäsari äh, osa tuleks sisse ja kui me võtaksime vastu selle baas, viite baastasandile, see oleks meie jaoks kindlasti palju parem lahendus. ja nüüd muudatusettepanek sada kaheksa, kus võetakse välja see audititele viida äh, ma saan aru, et te jätate need pädevad asutused siit välja, aga kui te selle välja jätate, siis läheb midagi kaduma ja võib-olla see ei olnud teie äh, eesmärk, aga nimelt kaduma läheb võimalus juurdepääs nendele raamatupidise arvestustele. võib-olla me peaksime alustama öeldes, et siseriiklikel ametitel on juurdepääs ähm, arvestustele, aga ma tahaksin nüüd kahest kõige suuremast punktist ka veel rääkida, üks punkt, need FAB-id ehk funktsionaalsed õhuruumi osad, esimees äh, ja kõik teised vist ka rääkisid sellest ja me oleme täiesti nõus, et äh, selles osas peab nüüd tagama mingisuguse edasimineku. tõesti ülioluline, viimastel kuudel ja aastatel on tõesti väga palju muret äh, väljendanud teie komisjon ja väga radikaalselt kritiseerinud äh, neid faabe ja ausalt öeldes ma tervitan seda survet mis on osutatud sellest on olnud palju kasu sellepärast et äh, ameerikas öeldakse et äh, või tähendab üles on ärganud nüüd ka need kes selle eest vastutavad aga ärgem loobugem sellest täiesti, selles osas on nii paljugi saavutatud, need õiguslikud osad on nüüd paika pandud. ma olen kõikidega nõus, kes ütlevad, et me peaksime vähem maadlema juriidiliste küsimustega ja tegelema rohkem tegelikkusega, aga nüüd, kuna see töö on tehtud, on meil õnnestunud ka praktikust poolt natukene survestada ja nüüd see Kesk-Euroopa äh, faab, nendel läheb väga hästi ja nad tahavad meile väga hästi näidata, kuidas nad on hakkama saanud. ja Georgi Arsepovski tahab ka seda, kus on Georg. Äh, Georg elab hästi, ma nägin teda alles hiljuti, ta ei ole kadunud kuhugi komisjoni kongi, äh, ta tulistab puusalt mitmel rindel, kinga ta ka ei saanud, see on selge, ta leping sai lihtsalt läbi tema leping puudutas ainult faabide käivitamist ja ta tegi selle, seda tööd väga hästi ja ma olen teda tänanud ka siin komisjoni eest ja ta pakub meile ja teile palju oma nõu. personali küsimus. ja see sotsiaalne sammas, ma olen nõus paljuga selles osas, mis on öeldud, mis iganes adjektiivi, omadussõna me siin kasutame selle kohta, kuidas äh, Äh, tunnevad ennast äh, meie personaliliikmed ja nende ühendused. me oleksime üsna lollid ja naiivsed, kui ei saa aru, et äh, inimesed, inimestel on väga selged seisukohad selles küsimuses. Teie kasutasite sõna vaenulikkus, aga ma ikkagi arvan, et nende surves on teatavat konstruktiivsust ja mis iganes me sellele ka siis nimeks anname, mõistame me seda, et see, mis me välja pakume, hakkab mõjutama süsteeme väga paljus ja me saame aru, et vaenulikkust on ja viha on ja üritame seda kuidagi maandada. streigid, nagu näiteks see juunikuine streik ja see, mis oktoobris välja kuulutati ja siis tühistati, ega nendest mingit kasu ei ole, nad ei, sellest ei ole kasu ei argumentide edestamiseks ähm, ja asjade toimimiseks ja homme toimub meil istung äh, tulemuslikkuse osas, see on üks küsimusi, mis on muret tekitanud personalile. me üritame aeronavigatsiooniteenuste pakkujad, lennuliinid ja kõik teised äh, viia sellisesse olukorda, kus nad ütlevad, et mis välja, mis nad tahavad, et me teeme. me üritame läbi suruda seda, et tulemuslikkus oleks suurem, kulutõhusus oleks suurem, suutlikkus oleks parem ja see kõike mõjutab seda, kui tõhusaks kujunevad need faabid. aga loomulikult me tahame teada, mida arvavad lennuliinid, mida arvavad ametiühingud, mida arvavad aeronavigatsiooniteenuse pakkujad kogu sellest asjast. ma vabandan, et ma nüüd nii pikalt rääkisin, härra esimees. ma olen väga tänulik eh, kokkuvõtteks äh, nende raportite eest ja väga palju on sellist, millega me saame nõustu. suur tänu, härra Baldwin, härra Sassoolini, kas te, Sassooli, kas te tahate midagi lisada? aitäh, ei. ma tahaksin tänada kolleege nende töö eest ja nende märkuste eest, see kõik on ju väga oluline loomulikult töötame me muudatusettepanekute kallal, aga nüüd tahaksin öelda paar märkust. meil on vaja ühtset lennujuhtimissüsteemi, me leiame, et sellega peaks tegelema Euroopa agentuur see peab ikkagi natuke olema jõulisem kui eh, siseriiklikud lennundusasutused. ta peaks olema löögivalmis, tal peaks olema vastavad volitused. seega me tuleb leida võimalused selleks, et tagada selle ameti tõhusus jah, tuleb muidugi öelda, see puudutab ka kolleeg Marinescu ja öö, tööd ja FAPS-e, jutt on järjekordselt tõhususest, mis puudutab haldusnõukogu, seda me ei puuduta ju, mida me aga muuta kavatseme, on juhatus. sest juhatuseks teda ju nimetatakse seda, selle juhatuse nimetab ju haldusnõukogu. jah, see on selge, et juhatus ei saa koosneda üle enam kui kolmekümnest liikmest, seda on väga raske siis tagada, et see juhatus oleks ka tõhus ja te tegutsemisvõimeline sellest kujuneks nagu mingi Euroopa Nõukogu juba, meil on siiski eh, vaja juhatust, mis oleks suuteline tegutsema ühtse meeskonnana. olen sel korral nii mõneski punktis samal arvamusel koos komisjoniga, olen nõus kolleeg Fosteri ja meie e, e, e, härra esimehega kui olengi konservatiivsem, siis äh, tegelikult peaks äh, tõhusam olema just komisjoni ettepanek ja peaks arvestama kõiki momente, mida vaja selleks, et me saaksime kahekümne kaheksas Euroopa riigis saavutada seda, et me mõistame ühtesid ja samu mõisteid ühtemoodi ja et äh, me kõik äh, järgiksime seda teoreetiliselt toetatavat mõtet, et äh, julgeolek ja ohutus lennunduses on kõige olulisem. ma arvan, et selle kallal me töötame järgnevatel kuudel, aitäh. proua Foster, kas te tahaksite veel midagi öelda? jah, väga lühidalt. juhatus ja nõukogu jah, teil on täiesti õigus, kolmkümmend kaks on see haldusnõukogu liikmete arv, aga juba on äh, välja kujundatud süsteem, kus on kümme, kaksteist vist suuremat riiki koos, sest väiksematel riikidel ei ole ressurssi nii palju. ja see väiksem kogu juba käib koos, äh, kes äh, paljude nende küsimustega tegelevad. nii et me ei peaks siin ettekirjutust muudatusi tegema, sellepärast et see viiene rotatsioon minu meelest see küll ei toimi igal aastal, vahetuks siis liikmed, järjepidevust ei oleks tagatud, praegune süsteem minu meelest toimib väga hästi juba. kas härra Baldwin, te tahtsite midagi öelda selle kohta, kümme sekundit on teil umbes? jah, tõenäoliselt mulle ei anta uuesti sõna, aga see juhatus kujutage ette, selle nimi on FAPS nii et EASA-l endal ka on faabsid ja see juba käib koos tõesti, seal on umbes kümme inimest vist. Äh, numbrid ei olegi see probleem. tegelikkuses üritame me sellist ettevalmistavat protsessi toestada, tugevdada, me ei taha nõrgestada liikmesriikide rolli, nende roll on oluline ja see rotatsioon, sellega me võime tegeleda, see ei pea käima igal aastal, järjepidevuse osas on teil täiesti õigus suur tänu. mina kardan seda, et asi hakkab äh, venima, sellepärast et liikmesriike hakatakse äh, survestama selle osas, et kes kuhu peaks koha saama. muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend kuus november, arutame muudatusettepanekuid vii-, seitsmeteistkümnendal detsembril ja hääletame transpordikomisjonis kolmekümnendal jaanuaril. kahekümne kuues november siis muudatusettepanekute tähtaeg. järgmine päevakorrapunkt proua Lichtenbergeri äh, raport kaupade sisetranspordi statistikat muutmist puudutab. Eva Lichtenberger. <laughs> um, thank you very much <laughs> um, uh, die um, Frage von uh... aitäh, statistiliste andmete küsimus on äh, asi, mis on tõepoolest väga kuiva kõlaga, see ei ole väga populaarne teema, kuid äh, samas on see edasise poliitilise tegevuse jaoks väga oluline. komisjoni ettepanek äh, on paraku väga suures osas suunatud delegeeritud õigusaktide rolli tugevdamisele, need lähevad pisut liiga kaugele, äh, kui kokkuvõtlikult öelda, mis minu jaoks oli oluline, on see, et andmeid ei kogutaks mitte ainult kaubaveo kohta, vaid äh, tegeletaks ka reisijate veo küsimustega, see tuleks kaasata äh, ka selle valdkonna andmeid tuleks koguda nii hästi reisipraamide kui ka kruiisilaevade andmeid, sest see transpordivaldkond tugevneb kiiresti Donau piirkonnas äh, näeme me järjest enam kruiisilaevu, mis sõidavad pidi Donau jõge äh, ning äh, kuna me edaspidi peame selle teemaga veel tegelema, siis on meil vaja ka andmeid taristute kohta. mis puudutab taristuid, siis tuleviku seisukohast on järjest olulisem minu arvates pöörata tähelepanu sellele, millised siseveeteed on laevatatavad, kui palju on sildu, lüüse ja nii edasi me peame täpselt teadma, kus kohas üldse on äh, tõepoolest ligipääsetavaid sadamaid, äh, kuhu pääseb ligi mitte ainult raudteega, vaid ka maanteetranspordiga äh, ning loomulikult on küsimus ka selles, me ju räägime taristut, kuludest, me äh, räägime kütusekuludest, erinevate kütuseliikide kasutamisest, äh, siis laevatatavatel jõgedel äh, on vaja meile andmeid ka selle kohta, milliseid tehnilisi muudatusi läbi viiakse, kas üleüldse meil on suundumus võetud keskkonnasõbralike laevade osakaalu suurendamisele, millised on kiirused ja nii edasi kuna, eh, miks on laevatatavuse küsimus minu jaoks nii tähtis? Eh, meil oli eh, parlamendis kuulamine teemal, mis puudutas siseveetranspordi rolli, arvestades samas ka seda, milline on liustike sulamise mõju äh, veetaseme tõusule, kuidas see mõjutab jõgede laevatatavust näiteks Donaul, kuidas näiteks äh, lumesajud äh, mõjutavad liustike sulamist, kuidas nad mõjuvad puhvrina, äh, milline on üleujutuste oht, samas ka madala veetaseme oht. seda kõike tuleb näha seostatult ning edaspidi tuleb meil pöörata ka sellele tähelepanu meil on vaja vastavaid andmeid, et meie edaspidine planeerimine oleks äh, tõepoolest faktidele põhinev, aitäh. Mr Danton for Mr Grosch, no and.... Mathieu Grosch, kelle nimel? jah, aitäh, härra esimees, aitäh, proua raportöör. ma pean vabandama nüüd välja kolleeg Ote, kes äh, on kirjutanud suurepärase prantsusekeelse hinnangu, ta on proua Lichtenbergiga peaaegu et täiesti nõus, muuhulgas selles osas, mis puudutab reisijate andmeid, tervikuna rõhutab ta ka seda, et niisuguste statistikate kogumise kaudu ei tohiks sektorit koormata, et lisada neile administratiivseid ülesandeid. seetõttu tuleks määratleda, kes kus peaks informatsiooni edastama või vahendama, aga täiendavat informatsiooni ei tuleks koguda üle Euroopa Komisjoni, teha seda kohtadel seal, kus see on kõige lihtsam. püstitatud eesmärgid on küll selged, kuid igal juhul tuleks äh, keskenduda sellele, et statistikaid ühe ja sama asja kohta ei kogus kolm, koguks kolm-neli asutust või seda ei kogutaks kolm-neli korda. ma öö, äh, valdkonnad tuleb selgelt määratlema ja kõiki neid seisukohti toetab ka äh, meie fraktsiooni variraportöör, aitäh. Dank u wel, voorzitter. Ik kan heel kort zijn. Um, betreft hier natuurlijk een omschakeling. Eh, suur tänu, ma püüan teha lühidalt. Eh, siin on eh, tegemist loomulikult muudatustega, mida me saame ainult toetada, me toetame raportööri ettepanekuid liikmesriike tuleks kutsuda üles koguma statistikat mitte ainult kaubaveo kohta siseveeteedel, vaid kaasata ka raised, reisijate vedu. sellele on suunatud ka raportööri kommentaarid ning meil on vaja tagada järjepidevus on ainult loogiline, et kõikide transpordiliikide osas kogutakse ühtemoodi andmeid ning korrektsed andmed aitavad meil ka paremini planeerida. mis puudutab muudatusettepanekuid, siis on need suunatud just nende eesmärkide teenimisele, aitäh! aitäh! tänan raportööri proua Lichtenbergerit ka meie näeme asja nii, et on üsna mõistlik, et eh, kohandada määrust nii, et eh, statistika kogumine oleks optimaalne. mitte mingil juhul ei tohi vastavatele ettevõtetele sellest tekita täiendavat halduskoormust. ma olen päris kindel, et niisugused andmed on juba olemas, neid on vaja lihtsalt senisest suuremal määral äh, koguda, meil on vaja parandada niisuguste statistiliste andmete kumulatiivsust, seda enam, et me soovime kõiki transporditeid ju optimeerida, aga me ju praegu räägime ka siselaevaliikluse tõhustamisest ja seal juhul ei räägi me ju mitte ainult kaubavedudest, vaid ka reisijate veost ja niisuguse statistika kogumine tagab äh, teatud positiivse eelise ka selle majandusharu jaoks. seetõttu ma tänan raportööri tehtud töö eest. aitäh. kolleeg Romanescu komisjonist, palun. Mr Chairman and suur tänu, esimees, tere hommikust, daamid ja härrad, ma tahaksin teid tänada, raportööri ja kõiki teisi komisjoni liikmeid nende väga väärtuslike märkuste eest ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et Euroopa Komisjoni eesmärk selle ettepaneku puhul oli viia see määrus vastavusse Lissaboni lepinguga ja muidugi oleme me täiesti nõus äh, sellega, mida öeldi. komisjon töötab äh, selle nimel, et uurida ja kuidagi harmoneeritumalt äh, ühtlustada kõiki viite transpordiliiku, liiki puudutavad määrused. aga need muudatusettepanekud, mis on seotud andmekogumisega, ja ähm, muutujate suurendamist, selles osas komisjon tahaks äh, näidata üles teatavat reservatsiooni äh,. me peame analüüsima, mis on sellega seonduvad äh, tõusvad kulud. suur tänu. Eeva, ma tean, et sa tahad äh, midagi öelda selle peale, lühidalt äh,. ainult lühike kommentaar, need andmed on praktiliselt kõikides liikmesriikides riiklikul tasandil juba olemas ja siin on asi ju selles, et neid andmeid koguda nii, et nad oleks võrreldavad. see ongi just see oluline moment valdav osa nendest andmetest on liikmesriikides niikuinii olemas, mingit täiendavat halduskoormust siit ei teki, kuid mida me soovime, mida me nõuame, mida me sellega tahame, lähtudes energia infrastruktuuri ülesehitamisest, siis me peame ju lihtsalt teadma, kuidas need asjad äh, tegelikult arenevad, muidu me kompame nagu kanad pimeduses meil oleks vaja niisuguseid andmeid, me ei soovi loomulikult mitte mingil juhul täiendavate andmete kogumist, me soovime, et nimetatud andmed, mida me kogume, oleksid võrreldavad. ma uurisin ka oma liikmesriigis järele, jah, need andmed on lihtsalt kõik juba ammu olemas, neid kõiki kogutakse, kuid nad tuleb viia formaati, et neid saaks võrrelda üle-euroopaliselt mis puudutab tehnilisi taristuid, siis ma püüan ju tegelikult ka kaasa mõelda teiste raportite osas selleks, et see valmistada ette siduspakett, kui ühelt poolt midagi otsustatakse ja teisalt jäetakse midagi kahe silma vahele, siis ei saa seda küll ju tervitada. aitäh ja muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne esimene november ja me hääletame seitsmeteistkümnendal detsembril transpordikomisjonis, selle üle suur aitäh ja järgmiseks on meil päevakorrapunkt number seitse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega. Michael, palun. Das ist kein strittiges Dossier und ich möchte mich recht herzlich tegemist ei ole teemaga, mis põhjustaks palju vaidlusi, ma sooviksin äh, tänada ka variraportööre ning taaskord tuleb mul jäl-, äh, kiita Mathieu Grossi äh, üle kolmesaja kilomeetri, alla kolmesaja kilomeetrised veod peavad olema raudteele üle viidud, seda saab ainult toetada. loomulikult meil on vaja selle kohta ka head statistikat. raporti taustaks on määrus Äh, mis äh, puudutab raudteevedude äh, statistikat kaubaveo ja reisijateveo kohta, see hõlmab ka taristuid, tausta. nüüd komisjon pakub välja lihtsustatud, kiiremad ja ülevaatlikumad andmete kogumise meetodid. andmed tuleb koondada, see on õige, andmed olid nagunii juba väga sarnased ning seetõttu tuleb topelttööd vältida ning samuti tuleb ka kaasata tuleb äh, jätta välja õnnetuste andmete kogumine, kuna sellega tegeleb juba raudteeagentuur äh, ning äh, koguda on vaja ainult koondandmeid ning siia on kaasatud ka delegeeritud õigusaktid. ma toetan komisjoni ettepanekut, mis puudutab vedude andmete koondamist loomulikult ei ole vaja lugeda sadu aruandeid, vaid piisab ühest, kuid Lissaboni lepingule toetudes me peame pöörama tähelepanu eh, parlamendi eh, eeliste eh, säilitamisele, siin meil tuleb olla ettevaatlik. ma ei ole nõus sellega, et Eurostati andmekogud ei sisaldaks enam andmeid õnnetuste kogumise kohta. Euroopa Raudteeagentuur peab tegema siin head koostööd kuid võtta Euroopa Raudteeagentuurilt täielikult pädevus selles valdkonnas ära ei ole minu arvates õige, meil on vaja koguda andmeid ka äh, õnnetusjuhtumite kohta meil on vaja andmeid äh, selle jaoks, et tagada koostalitlusvõime parandusettepanekuid on samuti esitatud, see puudutab just mm, voolumootorite kasutamist, äh, see puudutab ka liitpiduriklotsidega varustatud või moderniseeritud kaubavaguneid. Nende vagunite maht on suurenenud kaheksakümmend protsenti kaubavagunitest kasutab ähm, vähem müra tekitavaid seadmeid, mis puudutab ERTMS-i äh, kasutamist, äh, siis ka see on oluline ning investeeringud äh, piiriüleste punktide ühtlustamiseks on olulised, oluline on koguda andmeid ka selle kohta, kui paljude rongidega on võimalik vedada jalgrattaid ning vaadates järgmisesse aastasse kakskümmend viis aastat möödub äh, selle, äh, me räägime praegu külmast äh, sõjast, sellest, et meil on vaja tagada parem ühendus Seimitsi ja Dolnipustenna vahel, kui suur on näiteks vahe Tšehhi ja Saksamaa vahel kuussada kuuskümmend meetrit Eh, seal eh, ei ole võimalik eh, rongiga seda lõhet ületada, see lõhe tuleb ületada, meil on vaja liita raudtee, see, mida külm sõda lahutas, on vaja nüüd kokku viia ning see, selleks me kutsusime üles ka komisjoni, komisjon ei ole sellega hakkama saanud, kuid meil, me saame selle lõhe siiski nüüd ületatud ning ka kuue-seitsmekümne kilomeetrilised lõhed tuleb ületada riikide vahel, selle üle tuleb koguda ka äh, andmeid ning loomulikult raha mängib kõige selle juures väga olulist äh, rolli. mis puudutab nüüd äh, distantsi, siis ka siin on vaja andmeid, eriti mis puudutab kolmesaja kilomeetri pikkuseid äh, vahemaid. ma sooviksin veel kord tänada raportööri, sooviksin tänada, tänada ka komisjoni tehtud töö eest, aitäh! suur tänu, Mihhail, ja meie külalistele me läheme ausalt öeldes väga elevile, kui meie ees lasub võimalus rongidega kuidagi üle piiri saada, see on meie ühine unelm, nagu Martin Luther Kingil oli unelm, meil ka on selline asi, me tahame, et riigi, riikide vahel hakkaksid ri-, rongid liikuma järgmisel aastal siin on väga noored inimesed SNCFil saalis ja nemad on meie tulevik ja ma tahaksin, et nende mõttesse süüviks see, et riigid, riikide üle saavad rongid sõita, rongid oskavad sõita üle piiri. Freiburg ja Kolmar, Strasbourg ja Keel, millised unelmad meil on, härra Grosch? aitäh, härra esimees ka mina tahaksin meie raportööri nimel, härra Boriss-, vareraportööri härra Borissovi nimel edasi öelda, et ta toetab valdavalt meie kolleegi härra Kraameri ettepanekut. kõigepealt äh, on protseduur ja kõik sellega on kõik selge, aga ta rõhutab seda, et on oluline saavutada esitatavate andmete usaldusväärsus ja samas ka see moment, mida me oleme rääkinud teiste raportite puhul, me peame keskenduma olulisele, kuid me peame vältima äh, topelttööd inf-, äh, statistika kogumisel väga sageli lihtsalt on niisuguse topelttegevusega äh, tegemist kord on vaja andmed esitada kollasel, kord sinisel paberil, see on ausalt öeldes suht-koht absurdne. mis puudutab esitajate andmete turvalisust, siis ka seda rõhutab äh, raportöör, seda on vaja tõepoolest silmas pidada loomulikult, et on meil vaja senisest enam kasutada liiturpidurklotsidega varustatud vaguneid, kas need peavad just tingimata sosinpiduriteks olema kutsutud, on eraldiseisev küsimus. ja ma leian, et asi ei ole mitte eh, vahemaades, eh, vaid eh, töötegevuse kvaliteedis, kus puudub kaks meetrit seal puudub ilmselt ka kõik ülejäänud ja sellepärast on vaja tagada Euroopa ühendamise kvaliteet. meil on vaja otstarbekalt rakendada rahalisi vahendeid ja e, käsitleda ohutust ja taristut käsikäes, sest väga sageli oleme sunnitud tõdema, et ebapiisavad vahendid, mida kasutatakse taristu väljaehitamiseks, toovad kaasa e, ohutuse Äh, su-, ohutuse vähenemise. see on väga oluline moment ja ma olen kindel, et tegemist on raportiga, mida meie omalt poolt äh, peaaegu kogu ulatuses täielikult toetame. Liberatski yeah,. Uh, uh, härra uh... Elha Trui räägib härra Liberatski nimel. jah, härra esimees, meie variraportöör ei ole kohal täna, aga ta ütles mulle, et äh, ta on väga rahul sellega, kuidas äh, härra raportöör äh, organiseeris koostöö variraportööridega ja me oleme põhimõtteliselt kõiges ühel meelel. loomulikult statistika on oluline selleks, et luua uut poliitikat selleks, et oleks võimalik asju võrrelda omavahel. ja tulemusstatistikat tuleb samuti äh, loomulikult mõõta Euroopa tasandil vastavalt äh, ühtsetele kriteeriumitele ja see on oluline. meie jaoks oli tähtis veel üks äh, üksus tuua siia sisse selleks, et rongireisijate statistikat, mida istekoha kilomeetrit kontseptsioon, seda kasutavad juba erinevad äh, ametid äh, äh, avaliku teenus, avalike lepingute puhul ja see on oluline ja kuivõrd äh, raportöör sellega juba ongi arvestanud, siis äh, me oleme sellega väga rahul. nii et me toetame raportööri ettepanekuid, nii et suur tänu teile veel kord ja vaatame, mis sellest asjast kõigest saab. proua Maisner, palun. suur tänu, siinkohal ei pea ma kedagi esindama, vaid ma äh, saan siin äh, väga isiklikult tänada äh, raportööri härra Krammerit tehtud töö eest, koostöö eest, ka siin ma saan ainult toetada teda loomulikult eh, kõik tahavad andmeid eh, õnnetuste kohta, samas me peame mõtlema, et eh, topelttööd tuleb vältida, me peame statistikat koguma võimalikult hõlpsal moel ning äh, seetõttu äh, minu arvates äh, raudtee jaoks andmete kogumise lihtsustamine on oluline, oluline on kaasata need andmed, mis juba olemas on, ei ole vaja no, esitada samu andmeid eri värvi paberitel mitu korda, meil on vaja nad kokku koondada, mis puudutab nüüd täiendavat andmete kogumist jalgrattaid vedavate rongide kohta või kaubavagundite kohta või liikuvate piduriklotsidega vagunite kohta. Äh, siin on samuti oluline äh, pöörata tähelepanu sellele, kellelt neid kogutakse, kus ja kuidas, kuhu need saadetakse äh, ning oluline oleks kasutada lihtsustatud, kasutada just lihtsamaid meetodeid nii nagu ettepanekus on ka välja toodud. me peame alati vaatama, mille jaoks andmeid kogutakse, kus neid kogutakse, kellele edastatakse võimalikult lihtsal ja mõttekal moel aitäh. Thank you, Mrs Romanescu. Thank you, Mr Chairman, thank you komisjon, äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu kõikide nende märkuste ja välja pakutud muudatusettepanekute osas. komisjoni esialgne plaan, nagu te teate, oli lihtsustada mm, andmete kogumist ja muidugi vältida mm, topelt tugevat ähm, aruandlust äh, õnnetuse korral. ma tahaksin teile meelde tuletada, et meie koostöö Euroopa Raudteeametiga sujub väga hästi ja sellel aastal me allkirjastasime vastastikuse mõistmise memorandumi, kus õnnetusi puudutav statistika tuleb äh, ametist ja niimoodi on vähendatud äh, meie siseriiklike statistikaametite koormat. komisjon viis läbi põhjaliku analüüsi ja eesmärgiks on siis tagada see, et andmed oleksid täielikud ja me oleme tulemustega väga rahul, me tahame lisa hash äh, välja võtta ja hakata Eurostati läbi seda avalikustama loomulikult Eurostat on nii palju kui võimalik kaasatud andmete valideerimisse ja selle info kvaliteedi hindamisse. ja nüüd äh, veel mõned äh, muutujad puudutavad märkused, et palutakse lisamuutujaid, siis ma arvan, et me peaksime väga põhjalikult kaaluma seda, et milline info korjatakse potentsiaalselt kokku teistest ähm, allikatest. see ettepanek, mis teie ees on, see on ühtne kokkulepe kõikide huvitatud osapoolte vahel ja seda, sellest räägiti väga pikalt tehnilisel tasandil meie äh, töögruppides ja Eurostatis ja selles osas lepiti kokku ka meie mõningate peamiste andmekasutajate vahel. suur tänu, Mihhail, kas te soovite midagi lisada? kas on veel meil selliseid kolmesaja meetriseid raudteeliine? Äh, oh, äh, ma tahtsin äh, öelda ainult seda, et Freiburg-Kolmari vaheline sild, mis purustati sõjas, me saime rahva äh, enamuse toetuse selleks, et see sild taastada. pärast seitsekümmend aastat äh, aega ilma sillata me saime sellega hakkama, äh, nii et unistada võib, ma unistan edasi ning noortele inimestele oleksin ma hea meelega öelnud, et teie ülesanne on nüüd vanade töö üle võtta, aga tõepoolest, tulemus on hea. mul on väga hea meel Äh, äh, soovin tänada variraportööri komisjoni, äh, ka sekretäriaati hea koostöö eest, väga hea koostöö eest ning mis puudutab vähese müraga pidureid, siis nende puhul seal, kus nende kohta statistikat kogutakse, see on teisejärguline küsimus. oluline on see, et eh, nende kohta andmeid kogutakse, me soovime teada, kuidas nendega lood on eh, ning me soovime neid andmeid kasutada. ühesõnaga, suur tänu kõigile! Uh, suur tänu, muudatud, muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne esimene november ja hääletame komisjonis seitseteist detsember. nüüd kinnine istung, palun kolleegid ja ma viskaksin välja kõik need, kes siin ei peaks olema, eriti nõukogu, käia austuse juures teile